Colleagues, this is not the beginning of the hearing, it's the beginning of the kolleegid, äh, praegu ei alga kuulamine, vaid äh, libe komisjoni istung, need, kes tulid siia kuulamisele, palun võtke istet, alustame siiski libe koosolekuga. kõigepealt äh, päevakorrapunkt üks, päevakorra vastuvõtmine, järgnevad muudatused, punktid kuus ja seitse, mis puudutavad äh, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi sinise kaardi ja kvalifikatsioonimääruse kohta on lükatud edasi järgmisele libe kohtumisele, kui ei ole vastuväiteid päevakorras tehtud muudatustele, siis on see vastu võetud. teine punkt, äh, eesistuja teadaanded, keelerežiim täna puudub, tõlge Malta, horvaadi ja iiri keelde koordinaatoride soovituste toetamine vastavalt kodukorra eeskirjale kakssada viis, ma teatan raportööride määramise. kõigepealt proua Sippel sotsiaaldemokraatidest on nomineeritud raportööriks parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekuks, mis puudutab äh, eraelu puutumatust elektroonilises sides kõik, kes äh, hilinevad koos istungile. ma alustasin libe äh, koosolekuga, palun äh, saabuge vaikselt, ma soo-, andsin märku, et äh, istung algab õigel ajal. proua Sippel on määratud raportööriks määrusele, mis puudutab eraelu puutumatust elektroonilise sideme puhul, arvamuste raportöörid proua Kudriška aastaaruanne kaks tuhat kuusteist, pettusevastane võitlus, kas komisjon toetab määramisi ja implemeeritud ja delegeeritud aktid. kahekümne kaheksandal novembril sai parlament nõukogu rakendusotsuse ähm, automaatse sõiduki andmete vahetamise kohta Portugaliga. nõukogu otsus juunist kaks tuhat kaheksa Äh, peaks edendama piiriülest koostööd, eriti just terrorismivastases ja piiriüleses, äh, piiriülese kuritegevuse vastases võitluses. libe komitoloogia uudiskirjas kaheksandast septembrist on sellest kõigile teada antud. nõukogu on soovinud, et parlament võimalikult kiiresti arvamuse koostaks ja mitte hiljem kui kolm kuud vastavalt artiklile kolmkümmend üheksa elektrooniline hääletus algab täna täpselt kell üksteist, nii et palun võtke hääletuskaardid kaasa hääletamise ajaks kella üheteistkümneks ning äh, kahekümne neljanda, kahekümne viienda aprilli ja kahekümne üheksanda juuni kaks tuhat seitseteist äh, kohtumiste protokollide kinnitamine, kui vastuväiteid pole, on neid kinnitatud. nii palju teadaannetest, nüüd jõuame järgmise sisulise päevakorrapunkti juurde, nimelt Ungari olukorda puudutav kuulamine. lugupeetud liikmed ja esinejad, mul on väga hea meel tervitada teid siin avalikul kuulamisel Ungari olukorrale. annan jälle teada, et kahjuks täna puudub tõlge horvaadi, iiri ja malta keelde, aga kõik ülejäänud keeled on olemas kuulamist kantakse üle interneti kaudu ning osalejate ja esinejate ettekanded salvestatakse. kahekümne neljandal oktoobril otsustati korraldada avalik kuulamine, valmistamaks ette eri raportid vastavalt äh, kodukorra eeskirjale äh, artiklile kaheksakümmend kolm Euroopa Parlamendi täiskogu seitsmeteistkümnenda mai resolutsioonis äh, on selleks esitanud sooviavalduse. kolmeteistkümnendal novembril kaks tuhat seitseteist andis parlamendi juhatus loa korraldada seitsmendal detsembril kuulamine ning kirjalikult kahekümne kolmandal novembril teavitas mind sellest otsusest president Tajani. rõhutaksin, et kahekümne esimesel novembril libe koordinaatorid leppisid kokku esinejate nimekirjas. esinejate nimekiri sisaldas ka Veneetsia komisjoni esindajat, Euroopa Nõukogu demokraatia õigusriigi komisjon, aga võttes arvesse, et Veneetsia komisjon kaheksandal ja üheksandal detsembril koguneb saja kolmeteistkümnendale äh, täiskogule ja alamkomisjonid kohtuvad täna, siis kahjuks nende esindaja ei saanud täna siia tulla. mis puudutab meediakajastust, siis olen andnud loa Ungari telekanalile MXTV tänast istungit filmida. alustame kuulamisega alustuseks ütleksin, et eh, kuna meil on ainult kaks aega, siis peame ajaga vast täpselt kinni pidama. tegemist on väga tundliku ja olulise kuulamisega ning pean vaatama, et kõik järgiksid oma ettenähtud kõneaega. palun, see puudutab kõiki kõnelejaid, palun arvestage sellega ning see puudutab ka liikmeid, kes sõna soovivad. enne ähm, annan teile kindlasti märku, kui palju teil kõneaega on. esmalt annaksin sõna raportöörile Ungari teemadel proua Judith Sargentini. Judith, sul on kümme minutit, palun. That, that's very generous, I don't think I, I will see on väga lahke, ma arvan, et mul ei ole nii palju aega vajagi. suur tänu ning tere tulemast ka meie esinejatele. enne kui nende sõnavõtte hakkame kuulama, annan teile ülevaate, mis on kuulamise eesmärk ja libekomisjoni töö eesmärk selles valdkonnas. tänavu mais andis parlament komisjonile juhise ja ma tsiteerin, algatada menetlust ja koostada eriraport täiskogu hääletuseks vastavalt artiklile seitse punkt üks Euroopa Liidu lepingule. see on kooskõlas äh, äh, selle koja kodukorra artikliga kaheksakümmend kolm. parlament on seda teinud nii nagu resolutsioonis on öeldud, usutakse, et praegune olukord Ungaris tähendab artiklis kaks äh, alusleppes toodud väärtuste tõsist rikkumist ning seetõttu artikkel seitse punkt üks menetluse algatamine on vajalik. parlament äh, on samuti öelnud, et Ungari olukorra arengud on viinud äh, olukorra tõsise halvenemiseni, mis puudutab demokraatiat, põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtet, sealhulgas sõnavabadust, akadeemilist vabadust, rändajate inimõigusi, kogunemisõigust ning kodanikuühiskonna organisatsioonide toimimist, võrdse kohtlemise õigust, vähemuste õigusi, ka roomad, juudid, LGBTI inimesed, see puudutab ka sotsiaalseid õigusi, põhiseadusliku süsteemi toimimist kohtusüsteemi sõltumatust, teiste institutsioonide sõltumatust ning on esitatud mitmeid murettekitavaid huvide konflikti ja korruptsioonisüüdistusi. kõike seda arvestades võib see süsteemselt ohutada liikmesriigi õigusriigi põhimõtte järgimist. samuti usutakse, et Ungari on proovikiviks Euroopa Liidule, tõestamaks, et Euroopa Liit on võimeline äh, Ähm, reageerima, kui liikmesriik aluspõhimõtteid rikub. samuti märgitakse, et ka teistes liikmesriikides on sarnaseid murettekitavaid õigusriigi põhimõtte rikkumisi nagu Ungaris. parlament on äh, välja toonud, et dialoog on oluline ja seda tööd tuleb teha sõltumatult, tõenditepõhiselt ja koostöövaimus. samuti äh, võtab äh, parlament ja mina aluseks teatise aastast kaks tuhat kolm komisjoni poolt, kus soovitakse austada ja edendada neid väärtusi, millele on Euroopa, millele Euroopa Liidu äh, väärtused tuginevad. komisjon teatab, et artikli seitse kohaldamisala ei ole piiratud nende valdkondadega, mis, millel on äh, liidu pädevus. see tähendab, et liit võib tegutseda mitte ainult siis, kui selles piiratud või ainult piiratud pädevustes rikutakse põhimõtteid, vaid ka äh, nendes valdkondades, äh, mille pädevus kuulub liikmesriigile. artikkel seitse annab seega liidule te-, sellise tegutsemisõigusi, õiguse, mis erineb äh, oluliselt sellest õigusest, et liikmesriigid peavad aluspõhimõtetest kinni pidama liidu õiguse rakendamisel võttes arvesse komisjoni teatist aastast kaks tuhat kolm ja resolutsiooni maikuust, oleme otsustanud koostada raporti ja koguda teavet selles, sellel teemal. kuulamine on äh, ette nähtud teabe kogumiseks, ootan ka teie panuseid ning kindlasti püüame tagada, et täna äh, kuuldu kajastub ka raportis mille projekti märtsikuus avaldan. suur tänu! Thank you, Mrs Sargentini and that was the raporteur on the file. suur tänu, proua Sargentini, tegemist oli raportööriga. Pet-, esimene kõneleja on Peter Sciarto, äh, kaubandus- ja välisminister. Teil on kümme kuni kaksteist minutit aega, palun. tisztelt elnök úr, tisztelt äh, képviselő hölgyek és urak! aitäh, esimees! lugupeetud parlamendiliikmed kõigepealt suur tänu kutse eest ja võimaluse eest teiega täna nendest küsimustest rääkida ja teile Ungari valitsuse otsustest teada anda. suur tänu ka selle tähelepanu eest, mida te pidevalt äh, pühendate Ungarile ja Ungaris toimuvale. mul on väga hea meel, et me saame täna seda küsimust siin arutada, sest meile, ungarlastele meeldivad arutelud, meile meeldib äh, erinevaid äh, arvamusi vastakuti panna, neid võrrelda, need on ju ka demokraatia aluseks. meie, ungarlased, mitte kunagi ei jookse arutelude eest ära või ei pea nende, või ei pista nende ees pead liiva alla. ja tõesti üheks Euroopa Liidu väärtuseks on ju ka see, et huvide konfliktidest räägitakse demokraatlikus raamistikes ja üritatakse neid ka samas raamistikus siis ka lahendada. igal ühel Euroopa Liidus on võimalik oma arvamust esitleda ja seda ka kaitsta ja minu arvates on täiesti ebademokraatlik ja oleks täiesti vastuolus Euroopa Liidu väärtustega, kui äh, tal ei lastaks oma arvamusi põhjendada ja neid kaitsta. lugupeetud äh, parlamendiliikmed, te olete väga täpselt jälginud, mis Ungaris toimub ja täpselt samamoodi oleme ka meie Ungaris jälginud väga täpselt äh, selle komisjoni, kodanike õiguste ja vabaduste komisjoni tööd. ja meie seisukohad äh, teatud äh, valdkondades on väga erinevad, me saame väga erinevalt aru, mis asi on rahvus, rahvuslik uhkus, äh, kuidas suhtuda usku, meil on ka väga erinevad arvamused ka piirikaitse ja riigikaitse kohta ja seega olen veendunud, et see, mida ma teile nüüd ütlen, ei pruugi teile väga meeldida. kuid ma võin teile ka kinnitada, et ungarlastele ei meeldi asjad, mida teie siin ütlete ja ka see, kuidas te meie riiki ründate. kui te, äh, lugupeetud parlamendisaadikud, ründate Ungarit, siis te äh, võitlete riigi vastu äh, mis on omal jõul suutnud probleemi lahendada. viimastel aastatel on Ungari andnud endast kõik selleks, et aidata kaasa Euroopa Liidu arengule ja on andnud endast ka kõik selleks, et Euroopa Liit saaks vähemalt osaliselt tagasi kaotatud konkurentsivõime kahe tuhande kümnendal aastal, siis kui meie valitsus võimule tuli, meie majanduslik ja finantsolukord oli hullem kui Kreekas, IMF-i, tänu IMF-ile suutsime me üldse ellu jätta äh, meil oli kaheksakümmend viis protsenti äh, riigivõlga, tööpuudus oli kaksteist protsenti siis meie valitsus viis sisse uue majanduspoliitika, meid kritiseeriti selle pärast, me viisime eelarve uuesti tasakaalu ja me ühendasime oma jõud ja näitasime, et isegi kõige raskemaid olukordi on võimalik lahendada. oleme tagasi maksnud kõik võetud laenud, meil on seitsesada viiskümmend tuhat töötut uuesti tööle aidatud, eelarve defitsiit on allpool kolme protsenti. me lükkasime majandusele hoo sisse, maksusüsteem toimib ja tööpuudus on üks Euroopa Liidu madalamaid. meie, ungarlased, ütleme otse välja, mis arvame ja meile meeldib oma arvamusi siiralt vahendada me leiame, et Euroopa Liidus äh, poliitiline korrektsus äh, varjutab äh, dialoogi siirust ja sellepärast me peaksime ka täna väga avatult ja ausalt üksteisega rääkima. kui me seda teeme, siis tuleb ka välja võib-olla selle probleemi kõige suurem osa nimelt meie, ungarlased, saame illegaalsest rändest hoopis teistmoodi aru kui teie siin komisjonis. Ungari on illegaalse rände vastu. Ungari ei ole nõus kohustuslike ümberpaigutamiskvootidega. me leiame, et illegaalne ränne on ohtlik suur oht Euroopa Liidu arengule ja seda on näidanud ka viimased kaks aastat üks koma viis miljonit illegaalset äh, sisserändajat äh, on tulnud Euroopa Liitu täiesti kontrollimatult, nad on rikkunud piiri, nad on rünnanud äh, politseinikke, nad ei pea kinni meie seadustest, ei austa meie kultuuri ja eluviisi. kakskümmend seitse suurt terrorirünnakut on toimunud üle kolmesaja kolmekümne 330 Äh, surnuga ja üle tuhande viiesaja inimese on saanud äh, haavata äh, nendes rünnakutes. tegemist on kõige suurema terroriohuga viimastel aastakümnetel. meie ei ole ka nõus elama sellise pideva terrorirünnaku ohu all. meie, ungarlased, leiame, et illegaalne ränne tuleb peatada, me peame kaitsma Euroopa piire ja meie, ungarlased, usume, et äh, me peame taastama turvalisuse ja tugevdama oma julgeolekut. me oleme kaheksasada miljonit eurot äh, kulutanud äh, Schengeni piiride välispiiri kaitseks. ehk tegelikult äh, oleme kinni pidanud Euroopa Liidu õigusandlusest natukene aega tagasi te võtsite siin komisjonis vastu otsuse, millega viiakse sisse kohustuslik ümberpaigutamissüsteem äh, sisserändajate jaoks. härra Soros kõnes, kõneles teie ees ja ta ütles, et järgnevatel aastatel peab Euroopa Liit vähemalt miljon varjupaiga taotlejat vastu võtma ja ta ütles, et Äh, kui meil ei ole ühist varjupaigasüsteemi, siis Euroopa kukub kokku. mitte kedagi ei üllata, et need äh, avaldused mõjutasid ka selle komisjoni otsuseid, ma arvan, et need on omavahel seotud sellised otsused on ohtlikud Euroopa jaoks, sellepärast et äh, see annab väga paljudele miljonitele inimestele põhjuse tulla Euroopasse ja see ohustab Euroopa suveräänsust ja võtab ära ka riigilt õiguse ise otsustada, keda ta soovib lasta oma riiki sisse, äh, keda ta soovib vastu võtta ja kellega koos inimesed soovivad elada ja meie, ungarlased, tahame ise otsustada, tahame ise neid otsuseid vastu võtta ning äh, meie öö, äh, otsuse taga on tegelikult öö, äh, me meie otsuseid kinnitab ka see, et tegelikult, et Euroopa Liit on ju öelnud, et see on liikmesriikide pädevuses. meil Ungaris on kombeks inimestelt küsida, mida nad põhilistest poliitilistest küsimustest arvavad ja me ei saa aru, et Euroopa Parlamendi liikmed, keda on siia valinud kodanikud, kritiseerivad äh, meie valitsust selle eest, et me küsime rahvalt, mida nad meie otsustest arvavad me arvame, et on väga õige küsida inimestelt äh, otsuste kohta, mis mõjutavad nende elusid. ja see on õige, kui valitsus soovib tõesti ka rahva tahet esindada. Ungari valitsus, kallid äh, parlamendiliikmed, küsisid ka kodanikelt siis, äh, et mida nad arvavad illegaalsest sisserändest. ma ei tea, Äh, kui paljud teist tulevad riikidest, kus valitsus on küsinud rahvalt äh, arvamust äh, nende küsimuste kohta? ja kus tõesti valitsus võib lähtuda rahva tahtest, kui ta räägib sisserändereeglitest. referendumil osales üle kolme miljoni inimese ja kaks miljonit osalesid äh, kes osalesid referendumil, ütlesid, et nemad ei soovi illegaalset sisserännet ja nad ei soovi ka kohustuslikke ümberpaigutamiskvoote. ning Ungari valitsus kavatseb Ungari rahva tahet esindada ja ellu viia. ja seda ellu viia me jätkame Ungari kodanike huvide eest võitlemist ja Ungari turvalisuse ja julgeoleku eest võitlust. uskuge mind, lugupeetud parlamendiliikmed, et me anname endast kõik selleks, et võidelda ükskõik millise otsuse vastu, mis ei ole kooskõlas Ungari rahva tahtega. just sellepärast me oleme olnud ka avatud aruteludele äh, ja oleme seda ka tulevikus ning just sellepärast tänan teid ka kutse eest. suur tänu teile ka võimaluse eest äh, seda arutelu siin pidada ning Ungari valitsus äh, ka tulevikus jätkab oma seisukohtade, ungarlaste seisukohtade kaitsmist Euroopal äh, tasandil toimuv arutelu on hea, on väga hea, et me räägime nendest küsimustest, sest see näitab, et demokraatia toimib aitäh selle võimaluse eest ja teie tähelepanu eest! suur tänu! järgmisena proua Marta Portaravi, kes on äh, Ungari Helsingi komisjoni aseesimees. palun, teil on kümme kuni kaksteist minutit. suur tänu, härra esimees. austatud esimees, lugupeetud minister, Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu selle kutse eest täna siia suur au olla on täna inimõiguste liikumise esindajana siin teie ees. meie liikumine loodi tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal ning oleme kaitsnud inimõigusi äh, Ungaris sellest ajast peale. Helsingi komisjon keskendub pagulaste kaitsele, äh, inimõigused, äh, õig-, õiguskindlus, õigusriigi põhimõte, õiguskindlus kriminaalõigusega ning Václavi Haaveli auhinna äh, kandidaadiks on meid nimetatud ning oleme saanud ka inimõiguste Portugali au, auhinna. ja me oleme sellepärast siin ning praegusel hetkel on mul väga raske mõelda ja kommenteerida ministri sõnavõttu sellepärast et tahaksin keskenduda teemadele, millest ei ole siiani veel räägitud. ühiseid väärt-, ühist-, tahaksin rääkida ühistest väärtustest, inimõigused, õigusriigi põhimõte. Need on meie ühised väärtused artiklist kaks Euroopa Liidu lepingus. Need on ühised väärtused, mis on meie Euroopa Liidu Euroopa kogukonna ning integratsiooni alustaladeks ning sammasteks. Ungaris paraku oleme näinud, et Ungari valitsus viimaste aastate jooksul on äh, õigusriigi põhimõtte aluseid nõrgendanud. põhiväärtused Euroopa Liidus on äh, üha rohkem ohus ning äh, neid ei austata enam ja seda süstemaatiliselt. riigis, kus institutsioonid ja valitsusinstitutsioonid on lagundatud või nõrgendatud, riigis, kus äh, äh, sellistes riikides on liigse võimu tasakaalustajaks vaba meedia, avalikkuse osalemine demokraatlikes protsessides ning valitsuse vastutusele võtmine. Need on olulised ilma vaba ja mitmekesise meediata, ilma vabaühenduseta, vaba, vaba öö, äh, kodanikuühiskonnata ei ole see võimalik. kodanikuühiskonnal on palju rolle. me peame ütlema tõe näkku võimuesindajatele. meie inimõiguste organisatsioonina kaitseme indiviide ja kaitseme ühiskonda võimu kuritarvitamise eest ning äh, meie põhiväärtuste rikkumiste eest. nagu artikkel kaks seda sätestab. kui ma kuulen, et Ungari valitsus äh, väidab, äh, et tegemist on poliitiliste rünnakutega praeguste arutelude puhul või äh, Ungari ajakirjanduse poliitiliste rünnakutega, et praegused arutelud äh, on sikkumine liikmesriigi siseasjadesse, liikmesriigi pärusmaale. tegelikult me räägime ju meie ühistest väärtustest kodanikuühiskonna rolliks on sellises kontekstis ka kutsuda üles Euroopa Liitu, teisi valitsusi ja teisi tegutsema, selleks et meie ühised väärtused oleksid jõus. võimalus kriitil-, mitmekesiseid ja pluralistlikke arvamusi esitada on vähenenud Ungaris viimase aasta jooksul kodanikuühiskonna vastu algatati tuhande, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tõsine ja jõuline propagandakampaania. kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tahavad valitsust vastutusele võtta kohustustega seoses inimõiguste valdkonnas, korruptsiooni valdkonnas, keskkonnakaitse valdkonnas, demokraatia ning õigusriigi põhimõtte valdkonnas, on ohtu sattunud. kindlasti mäletate eba õiglasi uurimisi ning reide kahe tuhande neljateistkümnenda aasta septembrist näiteks vabaühenduste suhtes, kes olid saanud, äh, saanud äh, Euroopa Majandusühenduse äh, stipendiume ning Norra stipendiume. ja kõike seda põhjendamata süüdistuste tõttu Fidesi esindajatelt, valitsuse esindajatelt, kõik või, või siis valitsuse kontrolli all olevate meediaväljaannete poolt. korraldati kommunikatsioonikampaaniaid. mäletate, äh, kuidas äh, meie kampaaniad äh, praegune konsultatsioon näiteks rände osas on kõiki meid hirmutanud. Need meetmed on suunatud indiviididele ja rühmadele, kes avaldavad valitsusest erinevaid seisukohti. niiviisi me küll Euroopa Liidu demokraatia ühisväärtusi ei austa. ÜRO eriraportöör inimõiguste küsimuses tuli Ungarisse ning avaldas oma raporti märtsis kaks tuhat seitseteist. ka tema avaldas muret inimõiguste kaitsjate häbimärgistamise pärast, halvustava keelekasutuse pärast, mida kasutavad valitsuse ametnikud kõrgemal tasandil ning äh, üldse vabaühenduste kuvandi pärast. ja Äh, lubati tagasi võtta seadusandlik ettepanek äh, läbipaistvuse kohta äh, väljastpoolt raha saanud vabaühenduste valdkonnas, aga samas siiski see nõndanimetatud kodanikuühiskonna vastane seadus ilm tuli parlamenti ja kõik vabaühendused, kes saavad üle kahekümne kolme tuhande euro välismaalt peavad registreerima ennast kui välisrahastusega organisatsioonid. välisrahastused võivad tulla ka, välisrahastus võib tulla kas näiteks Euroopa Komisjonilt, ÜRO organisatsioonilt, eraorganisatsioonidelt, Ungari kodanikelt, kes elavad väljaspool Ungarit või äh, kodanikelt, kes on otsustanud toetada välismaalt Ungari kodanikuühiskonda. ja see välisrahastusega äh, Äh, vabaühendussilt äh, peab olema kõikidel äh, trükistel ja igal pool kirjas. kui seda ei tehta, siis määratakse trahvid või tuleb kohtuprotsess. Veneetsia komisjon esitas pärast seaduse vastuvõtmist oma arvamuse ning rõhutas, et hoolimata sellest, et seadusel võivad olla täiesti äh, legitiimsed eesmärgad, ei saa seda kasutada ära vabaühenduste häbimärgistamiseks ning nende tegevuse piiramiseks. see seadus on ebaproportsionaalne sekkumine sõnavabadusse ning liitumisvabadusse, äh, sekkumine eraelu puutumisse ning äh, mitte diskrimineerimise põhimõtte rikkumine. komisjon otsustas äh, algatada rikkumismenetluse selle seaduse tõttu ja tänaseks on väga paljud vabaühendused Ungaris avalikult öelnud, et tegemist on täiesti ebavajaliku seadusega demokraatlikus ühiskonnas, see on häbimärgistav, see on kahjulik ja seda ei ole vaja, sellepärast et Ungari seadused juba tagasid ka varem vabaühenduste läbipaistvuse. see häbimärgistab organisatsioone, sellepärast et inimesed, kes töötavad Ungari valit-, Ungari ühiskonna hüvanguks, on nagu oleksid ohuks riigile, kui nad saavad vahendeid väljaspoolt. sellega seatakse küsimärgi alla sõnavabaduse õigus ning on põhjust karta, et selle hiljuti vastu võetud seadusega pole veel kõik. Ungari valitsuse kampaania kodanikuühiskonda vastu jätkub tõenäoliselt, tegemist on ühe sammuga pikas protsessis mudel on sama nagu Venemaa puhul. vabaühenduste vastane seadus on äh, Venemaa välisagentide seaduse koopia teatud määral ja see on muutnud inimõiguste eest võitlejate elu Venemaal väga keeruliseks. vabaühendused, kes teevad tõsist tööd ja väga olulist tööd, on pidanud oma uksed sulgema Venemaal. ja vabaühenduste vastane seadus on äh, muutnud meie elu raskeks ja kogu see selliste vabaühenduste häbimärgistamine nagu meie oma me, ja, ja laimamine, nagu minu organisatsioon, on äh, üsnagi sarnane Venemaa omale ka. valitsuse ministrid rääkisid hiljuti, kuidas äh, on palutud uurida Sorose võrgustiku sidemeid Venemaaga, äh, vabandust, Brüsseliga, äh, komisjoniga ning äh, Euroopa Parlamendiga. ma tunnen suurt muret, et Ungari valitsus sallivuse asemel maksumaksja rahaga tegelikult hoopis õhutatakse sallimatust. ma olen kindel, et olete näinud pilte nõndanimetatud konsulteerimisplakatitest ja kampaaniatest, mis on sallimatuse, sallimatust ning viha õhutanud äh, eriti äh, rändajate ja eriti mus-, moslemite suhtes. ühiskonnas äh, valitseb viha ja hirm. väikestes kogukondades on kohalikud saatnud välja täiesti autoriseeritud pagulased, kes on nende külas puhanud, muret on olnud vaktsineerimisega. sellised radikaalsed äärmuslikud vaated on, pole Ungarile ainukest, ainsalt iseloomulikud, seda leidub ka mujal Euroopas, aga tavaliselt valitsused maksumaksja raha eest ei õhuta sellist lähenemist. poliitikud peavad olema eeskujuks. Ungari valitsus aga on murettekitavaks eeskujuks, kui asi puudutab inimõigusi ning õigusriigi kaitset. minu koduriigist, koduriigist on saanud äh, mitteliberaalse äh, riigi näide Euroopa südames ja me näeme, kuidas äh, meie eeskuju järgitakse mujal Euroopa Liidus, kõige rohkem Poolas, aga mitte ainult. aastate jooksul, ka sel aastal, on Euroopa Komisjon algatanud rikkumismenetluse äh, Äh, terve rea inimõiguste ning õigusriigi põhimõtte rikkumiste kohta. aga need rikkumismenetlused ei suuda kuidagi korvata süsteemi puudujääke ning äh, tagada inimõigusi. ma ei ole saanud rääkida paljudest olulistest küsimustest, kuid kõik on hästi tõendatud ning juhiksin tähelepanu nendele tööriistadele, mis on meie käsutuses selleks, et neid probleeme parandada, äh, enne kui on liiga hilja. Listen to professor Gabor. suur tänu, Josef, sõna professor Gabor Poljak, Peks Mertne üli, ülikoolist ja Mertek meediamonitori. Teil on kümme kuni kaksteist minutit. suur tänu, esimees, lugupeetud minister, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. mind on kutsutud täna siia rääkima Ungari meedia olukorrast, avalikust meediast minu arvamus sellest arutelust ja arutelu kvaliteedist äh, Ungari rahvaga erineb sellest, mida kuulsite ministri käest. minu argumentidest äh, kuulete peatselt. sageli küsitakse minult, kas Ungaris äh, toimib täna pressivabadus. minu vastus sellele küsimusele on see, et meil on äh, veidi vabadust pressis, aga pressivabadust mitte, pressivabadust on oluliselt äh, suurem kui, äh, laiem kui mõne vapra ajakirjaniku isiklik võitlus. pressivabadus tähendab, et kõigil ajakirjanikel on võrdne võimalus end kuuldavaks teha ning äh, kõigil kuulajatel on võrdne ligipääs mitmekülgsele teabele valitsus soovib luua oma uue meediaseadusega niinimetatud äh, meedia tasakaalu, teisisõnu soovitakse tugevdada valitsusemeelsete meediakanalite seisukohta võrreldes liberaalse ja vasakpoolse meediaga. selline poliitika sobib meediavabaduse konteksti ainult siis, kui see oleks suunatud avaliku diskursuse uute vaatenurkadega värskendamisele. reaalsus on aga sellest olukorrast erinev meedia tasakaal soovitakse luua selliste meetmete kaudu, mis tagavad ainult teatud tegutsejatele ligipääsu rahastusele, samas piirates teiste ligipääsu meediaruumile. Need on sellise meediapoliitika alused, mis vaatab meediapoliitikat ainult poliitilise suhtluse vahendina. selline meediapoliitika vaatab igat kriitikat rünnakuna ning reageerib kriitikale mitte vastuargumentidega, vaid stigmatiseerides kriitikuid, sildita-, sildistades need väl-, neid näiteks välisagentideks. selline meediapoliitika leiab, et olulisem on äh, kaht-, kindel teadmine, mitte mitmekülgsed äh, uudised kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriis nõrgestas tõsiselt äh, Ungari reklaamiturgu ning selle tulemusena ei tundunud äh, investeeringud enam tulusad. välisettevõtted müüsid äh, suurema osa või kõik oma osalusest Ungari meediaturul, ka Deutsche Telekom ja teised, kes tegelikult teavad väga hästi, et nende kohale tulevad Fideszi sidemetega ärimehed näiteks Andrew Weiner samuti peaministri sõber kodukülast ning äh, Unga-, Ungari ähm, Rahvuspanga president. mõned faktid ja need on tõesti faktid Ungari meediasüsteemist, nagu see täna eksisteerib Need äh, näited on äh, osa suuremast mosaiigist, niinimetatud pehmest tsensorlusest. üksi need ei valgusta seda keerukat protsessi, mille kaudu Fidesz püüab äh, saavutada täielikku kontrolli meediasüsteemi üle, alustades raadiokanalitest ja digitaalsetest väljaannetest tele, televisioonini. näited näitavad, et need muudatused meediasüsteemis äh, tulenevad laiast ja süstemaatilisest poliitilisest sekkumisest. esimene näide, üks kahest kommertstelevisioonist TV2 kuulub Andrew Weinerile. temale kuulub ka ainus äh, riiklik raadiovõrk, kaks piirkondlikku päevalehte ja üks tabloid. aastast kaks tuhat neliteist ei olnud tal mitte mingisugust esindatust Ungari meediaturul. TV2 saab ka kahtlemata kõige rohkem äh, riigi reklaamirahasid, see on ebaproportsionaalne turu äh, osale. võrreldes äh, tema peamise konkurendiga, millel on suuremad reitingud, kulutab riik kakskümmend korda rohkem Veineri telekanali reklaamidele. teine näide. kaheksandal oktoobril kaks tuhat kuusteist Austria investor Bettiner sulges äh, kõige loetavama poliitilise päevalehe. ajaleht sulgeti ilma eelneva hoiatuseta, kaks nädalat hiljem MediaWorksi esindaja, millel kuuluvad äh, kaksteist piirkondlikku ajalehte, äh, müüdi uuele kontsernile ning kaks kuud hiljem Orbani sõber härra Metslar võttis äh, kontrolli selle võrgustiku üle. seega kuulusid talle nüüd kaksteist piirkondlikku päevalehte ja lisaks veel ajakirja, ajakirjad, raadiojaamad ning telekanal. tema jõukus kasvas kolmesaja kolmekümne miljoni euro üle, äh, olgugi et enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ei olnud ta meediaturul üldse esindatud valitsusemeelne poliitiline päevaleht saab peaaegu üheksakümmend protsenti oma tuludest äh, riigi reklaamirahadest auditeeritud teave puudub selle kohta, kui palju lugejaid ajalehel on. riigireklaami osalus on sarnane valitsuse meel, teistes valitsuse meel, meelsetes nädalalehtedes. praegu pool tuludest tuleb seal äh, riigikanalitest. riigireklaami äh, ulatus, mis ei võta arvesse äh, meediakanalite loetavust on ilmne see, ilmne näide äh, keelatud riigiabist ning Euroopa Liidu konkurentsiõigus näeb ette meetmed äh, turu moonutamise ja meediavabaduse tõkestamise äh, vastu. ka aastal kaks tuhat seitseteist tuli ajakirjanikega vesteldes välja, et meediakanalid Fideshi ähm, toel edendavad selgelt äh, valitsuse poliitikaid, nad on poliitiliseks relvaks opositsiooni ja selliste rühmituste vastu, mis valitsusele ei sobi. mitmed äh, ajakirjanikud märk-, märkisid, et äh, valitsusemeelsed äh, väljaanded koordineerivad oma sisu teine, üksteisega. sellised muudatused turul ei oleks võimalikud meedianõukogu erapoolik, avaliku suhtumiseta. aasta kaks tuhat kümme meediaseadus Äh, sätestab, et meile nõukogu kuuluvad ainult Fideszi toetajatest liikmed. võttes arvesse liitumisi meediaturul ja uut seadust, on nõukogu asunud nende ettevõtjate poolt poolele, kellel on äh, otsesed seosed valitsusparteiga, rikkudes ka kehtivaid seadusi seda tehes audiovisuaalmeedia direktiivist äh, tulenevalt on Euroopa Liidu institutsioonidel Ehm, õigus nõuda sõltumatust meediakanalitel. on ette nähtud äh, vahendid äh, hindamaks äh, regule-, reguleerivate asutuste langetatud otsuseid. Euroopa Liidu meediasüsteemid vaadatakse avalikku meediat teabe mitmekesisuse kaitsjana. sellegipoolest on väga lihtne muuta need institutsioonid ja teenused poliitiliste vajaduste käepikenduseks see ei kuulu enam avaliku teenistu-, teenuse pakkumise alla ning kui puudub ka sõltumatu järelevalve, siis eh, kaasnevad sellega poliitilised riskid ka majanduslik, majanduslikud moonutused tervel meediaturul. samuti rikub see Euroopa riigiabi eeskirju ükski aspekt Ungari riigi kulutustest meediasektoris ei äh, vasta eeskirjadele. Euroopa Komisjonil on vahendid ja pädevus otsustavalt selle olukorra vastu tegutseda. seda tehes piirataks oluliselt valitsusmeelse propaganda edastajaid Ungaris. Ungari meediasüsteemi mu-, muundamine näitab ilmselt, kuidas autoritaarne valitsus õõnustab, õõnestab õigusriigi põhimõtet, on üle võtnud terve majandussektori ning püüab välja juurida igasugust autonoomiat. Euroopa debatt Ungari meedia olukorra üle on väldanud juba aastaid ning see näitab selgelt, kuidas autoritaarne valitsus Euroopa poliitilisel äh, maastikul äh, navigeerib. meil on vaja tugevamat Euroopat Ungaris ja selgemaid sõnu, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna viimane kõneleja Miklos Šonto, kes on Põhiõiguste Keskusest, teil on ka kümme kuni kaksteist minutit aitäh, esimees, aitäh, minister, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest siin täna esineda, aitäh ka kutse eest. avaliku poliitika analüüsikeskuse direktorina tahaksin ma rääkida äh, faktidest ka poliitilistest faktidest ja võib-olla ma suudan fookuse täna suunata täiesti uude vaatevinklisse. mul on väga hea meel täna siin osaleda. Läheme tagasi aastasse kaks tuhat kümme. kahe tuhande kümnenda aasta üldvalimised toimusid vastavalt äh, eelmisele valimisseadusele. meil on segasüsteem äh, ning äh, Fidesz ja KNP said kokku kaks kolmandikku häältest. teises valimiste voorus inimesed teadsid, et äh, kui nad hääletavad Äh, teatud isikute poolt, siis Orban ei saa mitte absoluutset häälteenamust, vaid äh, kahe kolmandiku häälteenamuse. ning meie valimisseadus ütleb, et äh, kahekolmandikuline häälteenamus annab sulle võimaluse muuta nii põhiseadust kui ka teisi tähtsaid seaduseid. miks ma seda ütlen? sest Need küsimused, mis on siin täna tõstatatud, said tegelikult alguse juba aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist. uus parlament muutis põhiseadust, võttis vastu uue põhiseaduse, uue meediaseaduse, reformis valimisseadust, kohtuseadusi ja ka teisi seaduseid. nii et kõik need otsused äh, langesid kriitikatulva alla nii siseriiklikult opositsiooniparteide poolt kui ka rahvusvaheliselt. võib vaadata seda kui optilist petet, et Ungari on äkitselt nüüd sattunud projekti, prožektorite valgusesse äh, nende sündmuste pärast, aga sellel nädalal vaatasin rikkumismenetlusi viimase kümne aasta jooksul ja Ungari ei ole selles nimekirjas ei alguses ega lõpus, mis puudutab siis rikkumismenetlusi. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta numbrid näitavad et on tuhat viissada seitsekümmend rikkumist äh, Euroopa Liidus ja nendest viiskümmend seitse on algatatud Ungari vastu, ehk et Ungari on kuueteistkümnendal kohal, nii et kolm koma kuus protsenti rikkumismenetlustest on alustatud Ungari vastu. ja on selge, et äh, siin on konflikte äh, riiklike seaduste ja Euroopa Liidu määruste ja direktiivide vahel, aga neid ei ole rohkem kui Saksamaal või Hispaanias, mis on tavaliselt äh, konfliktide nimekirja eesotsas. see kriitika Ungari vastu ja need äh, rikkumismenetlused äh, põhinevad põhimõttelisel küsimusel. Ungari parlament ja Ungari valitsus võtsid need otsused vastu. ja küsimus on nüüd selles, kas neil oli võima-, üldse õigus neid äh, otsuseid teha, sest öeldakse, et see on Euroopa Liidu pädevuses ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad neid otsuseid jälgima see arutelu ei puuduta siin demokraatiat ega seaduste ülimuslikkust. see küsimus äh, puudutab siin riiklikku suveräänsust. kahjuks sotsiaalküsimused äh, ja õigussüsteemi küsimused nende puhul ei ole eh, poliitiliselt ja õiguslikult täpselt paika pandud, mis on äh, liikmesriigi ainupädevuses ja mis on Euroopa pädevuses. ma ei räägi siin mitte ainult valitsusest kodus ja komisjonist Brüsselis, vaid ma räägin siin ka põhiseaduskohtute otsustest. mis saab siis, kui Euroopa Liidu õigusandlusalus on vastuolus äh, Äh, mõne liikmesriigi põhiseadusega. Euroopa Kohus muidugi ütleb, et nende pädevuses on kontrollida seda, kas põhiseadus äh, on kooskõlas Euroopa Liidu seadustega, samal ajal liikmesriikide põhiseaduskohtud on täpselt vastupidisel seisukohal. miks on Euroopa Liit unustanud äh, täpselt Äh, välja tuua need pädevused, mis kattuvad ja midagi nendega ette võtta. Euroopa Liidu alane koostöö algas kõigepealt majanduskoostööna ja kui majandus õitses, siis kõik äh, need seadused, mis puudutasid kapitaliteenuste, inimeste vaba liikumist, neid harmoniseeriti ja muudeti siis teiseseks äh, õigusandluseks. ning kõik, mis äh, majanduskasvu aastatel toimus, äh, pandi siis paika äh, pigem äh, majanduslikud alused ja mitte kunagi ei tõstetatud äh, suveräänsuse küsimusi. kuid viimase viieteist aastat jooksul on tekkinud üha rohkem probleeme, millega Euroopa Liit peab tegelema. endised postkommunistlikud riigid on liitunud Euroopa Liiduga, seal on hoopis teistsugune poliitiline kultuur ja ka suveräänsust mõistetakse seal hoopis teistmoodi. mõelgem selle peale, riik, mis iseseisvus kaheksakümne üheksandal aastal, seal riiklik suveräänsus, omariiklus tähendab midagi muud kui öö, riigi jaoks, mis ei ole pidanud kannatama kommunistliku ikke all viiskümmend aastat öö, majanduskriis, finantskriis, Euroopa Liidu geopoliitiline rolli vähenemine või suisa kadumine, kogu see põhiõiguslik äh, menetlus ja kõige hullem probleem, sisserände probleem on muutunud ähm, üha tähtsamaks ja raskemini lahendavaks. samal ajal kui majandusõitsengu ajal kõigi heaolu paranes ja ei olnud vaja rääkida riiklikust äh, suveräänsusest ähm, ja oma riiklusest. nüüd aga äkitselt äh, kõikide nende probleemide tausadal on suveräänsuse ja riikliku pädevuse küsimus uuesti esile tulnud ning Brüssel ei ole pakkunud häid lahendusi ja liikmesriigid äh, said aru, et meil on võimalik oma probleeme ja tegelikult ka Euroopa probleeme äh, lahendada ise, kui jätta see Euroopa Liidu kätte. Need on selle probleemi juured, selle arutelu juured. otsused, mida võetakse vastu Euroopa äh,, otsused, mida võetakse vastu riiklikul tasandil, on otsused, mis puudutavad kogu ühiskonda. nüüd tuleb küsida, kas äh, riiklik parlament on üldse õigustatud neid otsuseid võtma või peaks seda tegema hoopis Euroopa Liidu tasandil. kui me räägime suveräänsusest, siis tuleb vastata järgmistele küsimustele esiteks, me mõistame suveräänsust erinevalt, aga me mõistame ka maailma täiesti erinevalt. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Euroopa Parlament avaldas oma arvamuse ja ütles, et aluslepingud ei pane täpselt paika äh, põhimõtteid selle kohta, kus lõpeb riiklik suveräänsus ja kust algab Euroopa pädevus. ehk et kas äh, siis äh, Euroopa pädevus peab kuidagi riiklikku ähm, identiteeti puudutama. probleem on selles, et Euroopa väärtused ja äh, riiklik, rahvuslik identiteet on tihti omavahel vastuolus ja nüüd on meie äh, meie ühiskonnad muutunud, on ühed, kes ütlevad, et meil on vaja egalitaarset Euroopa Liitu ja teised ütlevad, et meil on vaja Euroopa Liitu, mis austaks riiklikku pädevust ja riiklikku suveräänsust. kas meil on siin rahvaste Euroopa või rahvusriikide Euroopa, see on see põhiline küsimus, see on probleemide allikaks, just need täiesti erinevad tõlgendused äh, riiklikust suveräänsusest. jah, lugesin siin parlamendi resolutsiooni ja tõesti see Lukatši arhiivi probleem siin olevat väga ohtlik, no keda me siin lollitame, me peame rääkima sellest hoopis, mida me mõida, mõistame õigusriigi põhimõtete all, inimõiguste all, see oleks palju ausam, siiram arutelu. see on arutelu, milles ma tahaksin ka osaleda. aitäh ja nüüd läheme kohe arutelu juurde. kõigepealt annan sõna koordinaatoritele ning äh, ütlen ka kohe, et mulle on öeldud äh, juba eelnevalt äh, kes variraportööridest koordinaatoreid äh, asendavad, nii et olen sellest teadlik ja kaks minutit annan kõigile sõna, kaks minutit ja kõigile me kõneaega anda ei saa, sest kümme nelikümmend peame lõpetama, nii et ärge olge pettunud, kui te sõna ei saa, aga siiski üritan kõigile sõna anda. alustame Rahvaparteist ja proua Hoolmeier, palun kaks minutit. suur tänu, härra esimees, ähm, härra minister, kõigepealt suur tänu, et äh, Ungari valitsus on täna siin esindatud selles raskes arutelus ja on alati valmis vastuseid andma. selles mõttes te erinete mõnest teisest äh, valitsusest, äh, kus liikmed ei taha üldse mitte tulla või tulid küll Panama komisjoni ette, aga ei olnud nõus vastuseid andma või järeldusi tegema jah, äh, austan ka seda, et rikkumismenetluste puhul äh, vastupidiselt Poola valitsusele olite nõus Veneetsia komisjoni arvamuse ärakuulamisega. aga sellepärast ma ei saa aru, miks te Poola puhul toetate selle mitte aktsepteerimist, sest teie seda tegite, te tegelete selle küsimusega, isegi kui me ei ole alati samal arvamusel sellepärast, äh, mis puudutab Poola küsimust, äh, oleksin ma tahtnud, et te toetaksite meid, sest äh, see valitsus Poolas peab ka Veneetsia komisjoni arvamustega arvestama ja oma suhtumist muutma. mis minu arvates väga positiivne on, on see majanduslik areng, mis on jõudnud nüüd ühiskonnakihtideni, mis varem äh, Ehm, võib-olla majanduskasvu ei tunnetanud. kui vaadata statistikat, siis just äh, madalad ja keskmised palgad on viimastel aastatel tõusnud pea neliteist protsenti, mis on ebaharilik, aga hea ja toob endaga kaasa ka positiivse sotsiaalse arengu. ja paljud rahvusvahelised reitinguorganisatsioonid ehm, mis tegelevad selle küsimusega, on ka seda väga positiivselt välja toonud problemaatiline on minu arvates see, et äh, väga üheülbaliselt vaatate te siin äh, illegaalset sisserännet ja terrorismi ja te panete selle kõik ühte patta. jah, Teil oli, teie küsimused, mis te esitasite kodanikele, olid äh, väga ühepoolsed. terroristid kasutavad kõiki võimalusi. Nad kasutavad muidugi äh, pagulaskoridore, aga nad kasutavad ka lennukeid, äh, kõiki erinevaid võimalusi, ronge, busse nii et selleks, et riiki tulla, nii et me ei saa lihtsalt öelda, et tavaline sisserändaja on kohe terrorist. Äh, selline lähenemine ei ole meile vastuvõetav, sest see tähendab seda, et iga migrant on kohe automaatselt terrorist ja sellepärast ma tõesti palun, muutke sellist sõnakasutust ja ärge enam ka Ungaris midagi sellist öelge. palun, tuleb kinni pidada äh, Äh, kõneajast ütleb esimees, proua Holmer ütleb, et tal oli tegelikult veel üks asi, mida tahtis öelda. meie kõnelejad olid tõesti väga distsiplineeritud ja pidasid kõnest kinni, nüüd peate teie ka seda tegema ja järgmisena härra Niidermüller, palun. minister úr, engedje meg, hogy két rövid kérdést tegyek föl. A magyar miniszter... Teen lühidalt kahekümne seitsmendal oktoobril teatas peaminister riiklikus raadios, et organisatsioon, mida tema kutsub äh, Sorose organisatsioonideks, äh, organisatsioonid, mida ta kutsub Sorose organisatsioonideks, äh, vajavad julgeteenistuste järelevalvet, et teada, mida need organisatsioonid teevad. kas see tähendab seda, et valitsus hakkab pealt kuulama neid organisatsioone ja neid poliitikuid, mida nemad, mis nende arvates on seotud härra Sorosega kas see tähendab seda, et äh, valitsus ei kohtlegi poliitilist opositsiooni osana demokraatlikust süsteemist, vaid pigem äh, välisagendi ning äh, riiklikku julgeolekut ohustava tegurina. teiseks, mõnda aega tagasi öeldi siin parlamendis pressikonverentsil äh, Ungari valitsuse esindajate poolt, et äh, et äh, tegemist on nõiajahiga selliste kuulamiste näol ning tegemist on võltskohtuotsustega, libakohtuprotsessidega äh, nagu kommunistide ajastul. kas teie olete sellega päri? Euroopa konservatiivid, reformistid ja kolleeg Stevens vabandust, härra Jurak. <clears throat> E, suur tänu, kõigepealt e, suur tänu täna siia tulemast, e, lugupeetud külalised, me nägime, et te olete vastuolulistel arvamustel ja see tegelikult on parim tõend ka avaliku arvamuse erinevate seisukohtade kohta Ungaris. mul on teile üks küsimus. miks viib Ungari valitsus neid reforme läbi? Te toonitasite majanduslikke edusamme, te selgitasite, kuidas äh, kodanikuühiskond ja meedia toimivad, aga mina tundsin siin puudust äh, sellest, et me räägime kogu aeg arvamus, äh, opositsiooni arvamusest, aga väga harva valitsuse arvamusest. milline on siis valitsuse arvamus, sellest tahaksin teada saada. üks küsimus ka Marta Pardavile ja Helsingi komisjonile. millest on teil puudu teie tegevuses, mida teil ei ole võimalik Helsingi komisjonina läbi viia, öelge meile täiesti konkreetselt, mida te ei saa teha nüüd küsimus professor Bojakile. kuidas äh, mõjutas äh, Turtšani valitsuse ajal, sotsialistide valitsuse ajal äh, majandusettevõtete töö ja reklaami tegelemine, kas siis oli ka ettevõtetel võimalik, riigiettevõtetel teha ka igal pool endale reklaami? või kas nüüd on olukord teistsugune? ja härra Santo, äh, kas äh, vabaühendustel on Ungaris äh, sarnased arvamused või kas nad on kõik kriitilised valitsuse suhtes? võib-olla on ka vabaühendusi, mis ei jaga seda arvamust, mida siin välja toodi ja märkus Monika Holmairile, kui te siin Poola kohta kommentaare teete, siis kõnelejat katkestatakse, härra Mores ei lase härra Juurekil rääkida, ütleb, et ei ole rääkinud juba üle kahe minuti ja te saite oma küsimuse esitada. järgmisena ALDE fraktsioon ja härra Michel, palun. seitse aastat oleme me äh, rääkinud teie ametivõimude tegudest, te rikute Euroopa väärtusi, aluslepinguid, liitumistingimusi, millele te olete, millega te olete ausalt äh, liitunud, millele te olete äh, vabatahtlikult alla kirjutanud. ja te väidate, et meie tegevus on ainult põhjendamatud süüdistused, te solvate meid ja te olete teinud jällegi samasuguse provotsioon, provokatsiooni ka täna. ja äh, te näiteks äh, ei räägi sellest, et Ungari saab äh, väga palju Euroopa vahendeid, mis aitavad Ungari elanike eluolu parandada ja nõndanimetatud konsulteerimisfraasid, plaan, Sorose plaan äh, ning äh, peatagem Brüssel näitavad, äh, kuidas kasutatakse rahvaga konsulteerimist ära propaganda eesmärgil. olen veendunud, et teie arusaam demokraatiast ei vasta ei enam Euroopa väärtustele ega ka nende, ka meie alustekstidele ja teie arusaam demokraatiast ja inimõiguste austamisest viib sellise juhtimisviisi poole, mida võib nimetada enamuse türanniaks. ja meil on vaja tõelist ausat dialoogi Äh, ning te peate lähtuma oma poliitikas õigusriigi aluspõhimõtetest, äh, nagu te olete Euroopa Liiduga liitudes äh, alla kirjutanud. ja võtke siis selleks tuleb võtta meetmeid ja iga kord, kui te olete valmis osalema dialoogis oma Euroopa partneritega ja nii edasi, kas te tõesti olete valmis äh, Äh, ka artikli seitse üks äh, põhimõtet äh, austama sellistes tingimustes. E kuue fraktsioon, proua Veržia, palun, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud esimees rahvahääletuse kaudu rahvaga konsulteerimine võib olla hea asi, ma olen prantslane ja ma tunnen kahetsust, et minu valitsus kahe tuhande viienda aasta valitsus äh,, valitsuse tungimusi, tingimusi arvesse ei võta. ja kõik sõltub aga sellest, kuidas esitatakse küsimusi. küsimused ei tohi olla äh, suunatud küsimused ja me ei tohi vastuseid ette teada, eriti kui tegemist on tundlike teemadega nagu ränne. ja olen täielikult nõus sellega, mida ütles proua Hoolmeier. mul on teile üks küsimus selle arutelu käigus, kuidas sa selgitate need, seda, mida on tehtud äh, varjupaiga taotlejate suhtes. Ähm, taotlusi on esitatud palju, aga heakskiidumäär on olnud üks nõrgemaid kogu Euroopa Liidus. kuidas te õigustate äh, rändega tegelevate vabaühenduste ründamist äh, piiridel ning Ungari territooriumil? Euroopa Liidu konsulteerimiskampaania on olnud väga agressiivne, ehkki Ungari on saanud väga palju Euroopa Liidu vahendeid, üks viiele võib see suhe olla teie panusega. ja teie meie, mida tähendab teie jaoks liitumisvabadus? vabaühendused on demokraatia alustalaks, kuidas julgustada, julgustate teie kodanikuühiskonna osalust ühiskonnaelus ja austades äh, ühiskonna mitmekesisust. head ning halvad organisatsioonid on teie lähenemisviis, nagu paistab. ja ma tahaksin küsida äh, konkreetselt äh, vabaühenduste käest, mis ja milliste raskustega te kokku põrkute Ungari liitus Euroopa Liiduga liitu ja liitus ka väärtustega artiklis kaks näiteks Kopenhaageni kriteeriumitega, rahvusvaheliste konventsioonidega ning ka Euroopa Liidu inimõiguste konventsiooniga. terve rida on äh, erinevaid eeskirju, äh, mida Euroopa Liidu partneridki ei tohiks äh, ohtu seada. Uh, rohelised ja proua Sargentini, palun. suur tänu lugupeetud esimees, kõigepealt küsimus härra mm, proua Bardaadile Ungari Helsingi komisjonist. kas te võiksite rääkida meile sellest vabaühenduste seadusest ning välisrahastusest täpsemalt? millised on faktid ja milliseid inimesi te aitate oma koduriigis, ma tahaksin täpsemalt olukorrast aru saada. minu teine küsimus on äh, suunatud äh, väli, äh, Euro-, Ungari välisministrile inimõiguste kohtu juhtum Baka Ungari vastu. kohus ütles, et kohtunikud tuleks taas ametisse nimetada Ungari kohtus, võib-olla te räägiksite täpsemalt sellest, kuidas Ungari ähm, valitsus on pärast kohtuotsust toiminud. ja minu küsimus härra Shantole on järgmine. kuulasin teid äh, ning äh, olin segaduses. kas te väidate nüüd, et liikmesriigid ei peaks Euroopa väärtusi austama artiklis kaks, vaid lihtsalt äh, riskima artikkel seitse sanktsioonidega, sest et Euroopa väärtused on suhtelised ning liikmesriigid toimivad lähtuvalt kohalikest tavadest või ütlete te siiski, et artikkel kaks Euroopa Liidu lepingust äh, on selline, mida tuleb austada kõikide poolt? ja jällegi Ungari välisasjade minister mis, miks Ungari liitus Euroopa Liiduga, kui suveräänsus on teie jaoks nii oluline? Euroopa Liidu liitu, Euroopa Liiduga liikumis, liitumisega kaasneb alati suveräänsuse olukorra muutumine ka rände ning varjupaiga küsimustes, see on ju teada. EFTD ja proua Vinberg. suur tänu. tahaksin tänada ministrit tegemist oli äärmiselt huvitava kuulamisega, valitsus on väga osavalt Euroopa Liidu diktaatorlusele vastu astunud, suur tänu selle vastupanu eest. iseäranis Euroopa Liidu rände-eeskirjade puhul. minu enda koduriik on teile hoiatavaks näiteks. ma olen pärit Rootsist, ärge hakake ometi meie mitmekultuurilisuse mudelit matkima. Teie esindate oma rahva seisukohti ja mul oleks väga hea meel, kui teie oleksite Rootsi rändeminister hoian arengul väga tähelepanelikult silma peal ja tunnen muret, mis liikmesriikides juhtub, ega me ei kuule siin mingeid libauudiseid, vaadake päriselt, mis juhtub Rootsis. lihtsalt äh, käib tulekahju kustutamine. ka New Yorgis on tekkinud olukord, kus me tunneme end oma ühiskondades ebakindlalt. see olukord on väga niru tunnen muret äh, ja inimõigus on tunda ennast äh, turvaliselt ja mina tunnen, et minu seda inimõigust rikutakse. minu küsimus oleks rändeministrile, et kuidas äh, saab asju nüüd teistpidi pöörata. suur tänu kolleegidele kolleeg jättis mulle oma kõne ja suur tänu, härra minister, et te tulite täna siia, suur tänu, et taas olete valmis vastama süüdistustele, mis on grotesksed ning põhjendamatud. Teie valitsus peab kaitsma oma ungarlaste identiteeti ning julgeolekut, see on legitiimne kohustus ja ähm, autoritaarselt praegusel hetkel sünnib rännet meile Brüssel peale ja Äh, süüdistused antisemitismis äh, on ähm, põhjendamatud. Benjamin Netanyahu ka ütles, et see on nii ja Iisraeli valitsus äh, tuletas meelde, et kriitika Sorose suunal on igati legitiimne. Soros sõltub, sõltub kogu, sekkub kogu aeg avalikku arutelu ning Ungari valitsusele küsimuste ja rünnakute suunamine nendes küsimustes on põhjendamatu ja arutelu härra Verhofstadtiga samuti. läbipaistvus äh, ning äh, vabaühenduste äh, rahastamine on täiesti asjakohane algatus, me näeme lõuna pool, maffia on kõik asjad enda kätte haaranud, nii et läbipaistvus on igati teretulnud. pressivabadus, ajakirjandusvabadus. härra Poljak presidendivalimistel kõik ajakirjandusväljaanded kaitsesid äh, kaitsesid Macroni ja Penny vastu, nii et teine pool jäi äh, käsitlemata täielikult, äh, nii et ja samuti äh, kahe tuhande meenutage, mis juhtus kahe tuhande kuuendal aastal Budapestis samuti. Orban Fidesz ning demokraatlik Ungari valitsus, selle vastu ründamine selle ründamine ei ole aktsepteeritav, pidage vastu äh, ning äh, ma avaldan tunnustust äh, teie järjekindla tegutsemise eest. härra Weidenhauser, sotsiaaldemokraatide variraportöör, palun. aitäh, härra minister see siin ei ole mingi näidisprotsess, nagu teie kolleeg Kovatš seda äh, eelnevalt näidata püüdis. Te näete, tegemist on siin diskussiooni, dialoogiga ja mul on hea meel, et te seda olete nõus tunnistama. me ei räägi siin Ungarist, vaid me räägime ühistest väärtustest ja Ungari puhul on meil tekkinud mure. ja me ei keskendu mitte ainult Ungarile, seda tahan aga välja tuua tahaksin ühe valdkonna välja tuua äh,, pagulasprobleemi. ma käisin Röskes, nägin, kuidas see kõik seal toimis, see oli šokeeriv seal on ilmselgelt tegemist süstemaatilise inimõiguste rikkumisega, kui rasedaid naisi viiakse käeraudades arsti juurde, siis minu arvates äh, vähemalt see ei klapi minu inimlikkuse pildiga. ja ma tahaksin teada saada, mida te sellega saavutada tahate, sest see ei ole ju piiride kaitse ilmselgelt, mida te teete, sest muidu te ei oleks ju olnud võimalik, et kümned tuhanded inimesed Ungari kaudu saanud liikuda edasi Austriasse, nii et see piir, mida te jõudsalt kaitsete, ilmselgelt äh, on siiski auguline. nüüd ümberpaigutamine. Te täiesti õigustatult oli teil äh, äh, võimalus Euroopa Kohtu poole pöörduda, saite otsuse ja miks te nüüd seda otsust ei täida? ning viimane küsimus, miks Ungari ei ole nõukogus äh, midagi ütlema, kui äh, räägitakse äh, Dublini süsteemi reformimisest, nendest ettepanekutest, mida parlament on teinud, sest kui te seda teeksite, saaksime me võib-olla üheskoos need probleemid lahendada. aitäh, sellega on kõik koordinaatorid ja variraportöörid sõna saanud ja nüüd saab sõna proua Kall. neljandat korda tuleme siin kokku. teist korda sel aastal juba, et rääkida Ungarist. mingisuguseid objektiivseid näitajaid, uuringuid ei ole, mis oleksid andnud mingisugust põhjust rääkida süstemaatilisest probleemist Euroopas tulemustabel äh, number seitseteist näitab, et Ungari on nimekirja esiosas. vaadake seda tulemustabelit. rikkumismenetluste osas oleme keskmise hulk, keskmiste hulgas, hoolimata sellest, et väga komisjon on algatanud äh, rikkumismenetlused, millega valdkondades, mille, mida ei ole vaadata liikmesriikide puhul isegi uuritud mitte. Ungari olukord ei ole hullem kui ükskõik millise teise liikmesriigi olukord. ajakirjanduse olukord ei ole ka viletsam kui Saksamaal või Ühendkuningriigis, kus isegi ei uurita, kuidas asjadega lood on. suurem osa meie reformidest on põhjalikult läbi vaadatud ja meie meediaseadus on saanud rohelise tule pärast põhjalikku uurimist, meil on äh, kümneid tuhandeid ajakirjanikke ja vabaühendusi ja probleeme ei ole, kui äh, mõnedel üksi, üksikutel on probleemid, kui nad saavad üle kolmekümne tuhande äh, euroga, siis ei hakka keegi neid ründama. keegi ei peksa kedagi üles meeleavaldustel, meedia esindajaid ei tapeta, aga seda juhtub teistes liikmesriikides, kus teie ei näe mitte mingisuguseid süstemaatilisi probleeme, tegemist on silmakirjalikkuse subjektiivse lähenemisviisiga, sellepärast et meie ei ole valmis teiega ühte sammu käima ega teie rändeprogramme toetama nii et asjad ei käi, jällegi kuuleme, kuidas avalikul kuulamisel meid rünnatakse, see jääb tõesti vihale. proua Intvelt, palun suur tänu! Äh, minu meelest see ei ole mõttevahetus, nagu kord ja kohus oleme pidanud siin kuulama Ungari valitsuse propagandat, nii kurb kui see ka ei ole, kuid ärgem laskem endale kärbseid pähe ajada, minister ütleb, et jah, see on kõik naljakas, äh, võib tõesti sarkastiliselt läheneda, ka meie võime. Te ütlete meie, ungarlased ja nii edasi, aga kelle nimel te üldse räägite? kas kõikide ungarlaste nimel? enamuse nimel Ungaris. kui ma vaatan arve, siis tegelikult te ei võitnud viimastel valimistel enamust, kui härra Orban ei võitnud ka oma rahvahääletusel, nii et keda te üldse esindate? kas te püüate juhtida tähelepanu kõrvale asjaolult, et, et Orbanil tegelikult ei ole enamuse toetust? Te ütlesite, et rahval on õigus oma seisukohale. Pole nõus sellepärast et rahvas ei ole inimene, inimestel, inimestel on õigus seisukohtadele ja oma positsioonile demokraatlikus ühiskonnas on meil pluralism ja Fidesz ja Orban üritavad seda lämmatada ja see on probleem kui me hakkame võrdlema ühte seadust äh, ja teist seadust teiste riikide seadustega, siis asjad paistavad võib-olla olevat kenad, aga kaheksa aastat järjest on Orban kõik kriitikanooli maha surunud, opositsiooni maha surunud, see on ainult libademokraatia, mitte tõeline demokraatia. Te ütlete, et majanduslikult lähevad meil asjad hästi. kuidas Ungari majandusel läheks aga siis, kui Euroopa Liit ei maksaks oma toetusi, nagu kolleeg ütles? teised kodanikud maksavad selle eest. Äh, teil läheb hästi, teil ei ole enam vaja seda toetust või? võib-olla tõesti me peaksime tähelepanelikumalt vaatama, kuidas korruptsiooni lokkamisega lood on Ungaris. Ungari rahvalt varastatakse põhimõtteliselt lihtsalt raha. ja lõpetuseks, esimees, ma arvan, et on viimane aeg, et poliitilised erakonnad lõpetaksid oma liikmete kaitsmise, kui tegemist ei ole demokraatlike liikmetega ja sama kehtib Rahvapartei kohta. fraktsioonid peavad ka seda tegema, on teisi näiteid teistest fraktsioonidest kaheksa aastat pärast äh, täiesti kasutut dialoogi Orbaniga, kes ei kuula demokraatia häält, on viimane aeg, et Rahvapartei heidaks Fideszi oma perest välja. Mrs Revo Dallon Bonifay, please. proua Bonifay, palun. suur tänu. Äh, jätkan sealt, kus proua Intvelt pooleli jättis. Te ütlesite, härra minister, et me ründame ungarlasi, aga ei, äh, ma ma olen, töötan, teen koostööd ungarlastega väga hästi oma siin parlamendis ja ma arvan, et meie Euroopa Parlamendi eesmärgiks on kanda hoolt selle eest, et igal pool austatakse põhiõigusi. nii et see tooks kasu Euroopa kodanikele ja ka Ungari kodanikele nende seas. ja nüüd paari sõnaga siis naiste õigustest, äh, Ungari naiste õigustest. Euroopa äh, Nõukogu äh, Äh, raport, mis avaldati teisipäeval naiste äh, seksuaal- ning äh, reproduktiivolukorra ja õiguste kohta ja me oleme aru saanud, et Ungari valitsus on tühistanud toetused rasestumisvastaste vahenditele, sellepärast et see toob kaasa soovimatud raseduse katkestused. see on naiste õiguste rikkumine juhiksin tähelepanu ka sellele, et raportis tuletatakse meelde, et paberiteta äh, sisserändajad ei äh, saa mitte mingisugust äh, tervishoiuteenust, kui tegemist ei ole ellu ohustava olukorraga, mis tähendab seda, et lapseootel, naiste, naised jäetakse omapäi, see on äh, ebainimlik. kuidas sellest olukorrast välja tulla ja kuidas teha nii, et kõik äh, kodanikud, ka Ungari kodanikud oleksid kaitstud ning oleksid vajalikud kaitsemehhanismid paigas. me hääletasime resolutsiooni ettepaneku üle, mille ähm, millest räägime ka märtsis äh, ja räägime artiklist seitse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli meil ähm, proua Intvelti äh, koostatud resolutsiooni ettepanek, äh, mis puudutas äh, kaitsesüsteemi. nüüd on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsember, millal kavatseb komisjon selle õigusriigi mehhanismi, mida me soovisime, jõustada, et meil oleks tõesti võimalik hoida silm peal sellel, mis toimub õigusriigi põhimõtte vallas Euroopa Liidus? proua Kutrits ka veel lugupeetud minister, enne Euroopa Liiduga liitumist kahe tuhande neljandal aastal pidime me oma riike reformima, seda nii Poolas kui ka Ungaris, pidime tagama kogunemisvabaduse, arvamusvabaduse, pidime oma ametnike süsteemi reformima. ning äh, Teie aga olete nüüd sisse viinud ühe partei süsteemi ja olete haaranud võimumonopoli ja mulle jäi täna mulje, et te soovite suisa sõda pidada, te ütlete, et ungarlased võitlevad, ungarlastele ei meeldi, et Euroopa Liit neid ründab tahan teada, kuidas Euroopa Liit ründab Euroopa kodanikke. meil on palju sõpru Ungaris, kes teavad väga hästi, mis asi on demokraatia, mis on äh, õigusriigi põhimõtted, täpselt nii, nagu see ka Euroopa lepingutes kirjas on Te tõite siin välja erinevaid definitsioone, aga need ei olnud kõi-, ükski nendest ei olnud äh, Äh, selline ekspertteadmistel põhinev, kas Brüssel on teie jaoks nagu kunagine Moskva ja et te siin teete, loote endale selliseid fiktiivseid vaenlasi? see jäi kuidagi väga ebaselgeks, te näiteks ütleti, ütlete, et Brüssel piirab kodanike vabadust. tahaksin teada, kuidas ta te seda teie arvates teeb? härra Lopes Aguilar, palun kaks minutit. suur tänu. minister Sarto, kuulasin väga hoolikalt seda, mida te ütlesite te ei öelnud midagi juhuslikult ja te ei öelnud midagi esimest korda, me oleme nendest küsimustest Euroopa Parlamendis mitmel korral ka rääkinud ning me oleme täheldanud äh, seda, et Ungari valitsus ei ole pühendunud äh, Euroopa Liidu väärtustele, mil, mida ta nõustus järgima, kui liitus Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli. võttes ette äh, Ungari valitsuse tegevuse, näeme ikka ja jälle, et väidate end esindavad kogu Ungari rahvast, aga on ju selge, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, liidu liikmed, kuna on, tegemist on avatud ühiskondadega, pluralistlike ühiskondadega ja muidugi on ka ungarlasi, kes Fideszi poolt häälestav-, hääletavad, aga on ka neid ungarlasi, kes hääletavad Fideszi vastu. ja see parlament esindab ka neid inimesi, see ei ole vä-, väline sekkumine Ungari sisepoliitikasse, nagu teie väidate, vaid me esindame Ungari kodanike huvisid kümne miljoni Ungari kodaniku huvisid. palun andke endale aru, et te olete aastal kaks tuhat neli võtnud kohustuse järgida Euroopa väärtusi ning eh, mis puudutab Euroopa väärtusi, siis on meil täielik õigus näidata teile punast tuld, kui me näeme, kuidas valitsus haarab võimu, kuidas äh, meediavabadust piiratakse Ungaris, kuidas äh, valitsus haarab kontrolli vabaühenduste üle ning eriti siis, kui me näeme, kuidas te räägite, et äh, ohus on ungarlaste rahvuslik identiteet ja seda rände tõttu. Euroopa Kohus äh, on juba tagasi lükanud Euroopa ähm, Ungari ähm, vastuväited ähm, kohustuslikule ümberpaigutusele. proua Spinelli. aitäh. tahtsin öelda Ungari esindajatele, et kõik kriitikud ei ole ju ometi George Sorose poolt kinni makstud ka mina kritiseerin äh, teatud äh, ettepanekuid, millega härra Soros on lagedale tulnud. ma tahtsin öelda, mis puudutab äh, rahvahääletust rände üle, me peame meeles pidama, et kui küsimused ei ole esitatud informeeritult, on kallutatud, siis on see konsensus samuti kallutatud, mille te saate? kui Orban väidab ja tsiteerin, et kümned miljonid inimesed koputavad Euroopa uksele, sajad miljonid tulevastel aastakümnetel, siis see on valeinfo kui väidetakse, et vabaühendused kasutavad äh, Äh, tegutsevad ebaseaduslikult, aidates rändajaid, see on samuti äh, valeinfo. kui väidetakse, et äh, rändajad, sisserändajad õnnestavad Euroopa kultuuri, keelelist mitmekesisust, ka see on valeinfo. Te räägite ka sellest, et migrante hinnatakse teiste standardite alusel kui Ungari enda kodanikke no kuulge, kui ma selliseid asju kuulen, siis äh, ma näen, et äh, et äh, ja see küsimus on suunatud vabaühenduste esindajatele, mida me saame teha, et sellist suhtumist muuta? proua Jureka, palun. suur tänu, lugupeetud esimees härra minister, eksperdid, oleme hoolikalt kuulanud, tähelepanelikult kuulanud teie e-, ettekandeid, aga see jäi tõesti väga ühe, ühepoolseks. olen töötanud isegi vabaühenduse heaks viimased kaks aastaks, reisinud antropoloogina Euroopas ringi, uurinud rändeteemat ja minul on sellest olukorrast täiesti teine arusaam on mitmeid äh, probleeme vabaühenduste läbipaistvusega ja tegutsemisega. siin kohaldatakse topeltstandardeid. ja ma ei saa aru, miks ei või siis inimestelt rahvahääletusel küsida, mida nad teatud küsimusest arvavad, miks me ei tee seda üle kogu Euroopa, antropoloogina ma näen ju, et see, mida eksperdid ja poliitikakujundajad teevad, läheb sageli vastuollu äh, rahva arvamusega, eriti just maapiirkondades. seega rahvahääletus on väga hea mõte, mida tuleks igal pool järgida. eksperdid, teie sõnavõtud tekitasid minus küsimusi. kõik vabaühendused töötavad ju inimeste hüvanguks, miks meie siis ei peaks teadma, kui palju äh, rahastust kust tuleb eriti kui eh, üks euro muudest allikatest, eh, selle kohta tuleb seitseteist eurot Euroopas, miks me ei tohiks teada, kui palju Euroopa Liit eh, investeerib? minu vabaühendusel muidugi mingisuguseid välisrahastamise allikaid ei ole, need Taani ja Rootsi näited näitavad meile, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ka akadeemilise ringkonna arvamusele, võib-olla see ei ole, meil ei oleks siis Ungaris nii subjektiivne arvamus. ministrid käivad siin regulaarselt, esindavad ungarlaste vaateid, kõik need rikkumismenetlused, mis on algatatud Ungari vastu, see on fiasko, tuleb välja, et tegelikult on need alusetud, Ungari valitsuse poolt on kõik õigesti tehtud. proua Vargas Artundua. Bien, eh, yo les he escuchado con mucho. Suur tänu. del nacionalpopulismo porque lo he sufrido. kuulasin tähelepanelikult ja tean täpselt, milline on riiklik populism, olen ise ka selle all kannatanud ja olen näinud ka äh,, kuidas läheb häbimärgistatud dissidentidel äh, et kasutatakse lihtsalt ainult ühte kommunikatsioonikanalit ja öeldakse, et äh, üks arvamus on see, mida võib levitada. täpselt see toimub ju praegu ka Ungaris. tegemist on sellise poliitilise kõnega äh, ja kõneavaldustega ja seda on väga raske hinnata, sest see on ka pluralismiga vastuolus. tahaksin teie avalduste kohta siin öelda järgmist Äh, kas te olete mõelnud selle peale, et Jeesuse jüngrid olid ka pagulased ja nemad põgenesid ka tagakiusamise eest? aitäh, järgmisena härra Šogor, palun. Thank you, I will not uh, <laughs> start with Christmas. suur tänu. minu jaoks on enam kui kummaline, et oleme juba neljal korral arutanud Ungari teemat, proua Kaal jättis ka Rumeenia nimekirjast välja, kaks korda oleme Rumeenia teemal kuulam-, kuulanud ning juuni-juulikuust äh, alates on tegelikult Rumeenia meie ähm, päevakorrast äh, kadunud Rumeenias, aga probleemid endiselt eksisteerivad. minu jaoks on enam kui kummaline, kuidas üks riik saab siit arutelude nimekirjast äh, või uurimiste nimekirjast lihtsalt kaduda. ma ei räägi siin ka Maltast ega Hispaaniast, teistest riikidest, kus tegelikult ei kiusata isegi taga mitte äh, vabaühendusi, vaid vangistatakse, lastakse maha inimesi. minu jaoks on väga kummaline, kui et äh, komisjoni esimene asepresident äh, härra Timmermans ei tunne enam huvi Intveldi raporti vastu, õigusriigi põhimõtte järgimise vastu. aasta otsa oleme korraldanud kuulamisi, miks me ei kuula, korralda kuulamisi kõigi liikmesriikidele, miks me kuulame ainult Ungari temaatikat? tulles tagasi Sofi Intveldi raporti juurde, siis peab komisjonil äh, nõudma selle omaalgandusliku et-, äh, raporti äh, tõsiseltvõtmist, võib-olla siis õnnestuks lahendada kõik need probleemid, mida me lihtsalt tulemusetult siin arutame, Ungari teema, Poola teema, meil on veel kakskümmend viis, kakskümmend kuus liikmesriiki, millest saaksime rääkida. ning veel kaks mitte libekomisjoni kuuluvat liiget vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis, härra Zanni kõigepealt. Äh, aitäh. lugupeetud esimees, minul on kaks küsimust härra ministrile. esiteks üldine poliitiline küsimus. kas te leiate, et see on õige lähenemine, kui Ungari valitsus toob äh, uurimised, äh, sellised uurimised oma tegevusse, kujutades ette, et äh, ülejäänud Euroopa kodanikud sooviksid rünnata kümmet miljonit ungarlast, see ei ole ju loogiline, kas olete nõus sellega, minister, ning teine küsimus, solidaarsust esineb mitmel kujul, mitmes kohas ning solidaarsuse alusel saab tegutseda ka inimesi eksiteele viies. kui me vaatame, mis küsimuse Ungari rahvahääletusel esitati, siis peamine küsimus oli selline, sina, kodanik, kas sina tahad, et ebaseaduslikud äh, sisserändajad mõrvaksid, tapaksid, vägistaksid teie lapsi-naisi ja hävitaksid teie kultuuri, iga eurooplane ütleks sellise küsimuse peale ei, aga see ei näita mingil moel välja solidaarsust. kui küsimus esitatakse sellisel kujul rääkides solidaarsusest, siis minister, sooviksin teilt küsida, näes äh, rände, kuidas arenevad rändeküsimused Euroopas viimastel aastatel, oleme näinud kohutavaid sündmusi, kümned tuhanded äh, saatjate alaealised äh, liiguvad Euroopas ringi. kas olete nõus sellega, et tuhat kolmsada last, alaealised, võetakse Ungarisse pagulastena vastu? härra Coburn. aitäh, esimees. Euroopa väärtused, nendest räägitakse väga palju suurema osa kahekümnendast sajandist olid Euroopa väärtused parempoolsed, kommunistlikud, autoritaarsed. millistest Euroopa väärtustest te siis räägite? Euroopa Liidu väärtuste alusel teised eh, rahva poolt valitud demokraatlikud püüa-, püütakse alla suruda, see on eh, Euroopa türannia. Suurbritannia üks väheseid Euroopa demokraatlikke, tõeliselt demokraatlikke riike lahkub Euroopa Liidust, kuna siinsed bürokra-, bürokraatlikud äh, autoritaarsed suunad meile ei meeldi. kas me Ühendkuningriigis võime oodata äh, ka samasuguseid ebademokraatlikke karistusi, sellepärast et me julgeme äh, otsustada omaenda riigi eest. kuidas saab olla tegemist demokraatliku organisatsiooniga, kui karistatakse selliseid riike, kes soovivad Euroopa Liidust rahk-, lahkuda. kui te hoiate inimesi siin jõuga, see on nagu Varssavi pakt, see ei ole hea mõte, nii et äh, järgige meie Brexiti eeskuju. It's a nice cerebral ending to the uh, the... väga mõistlik lähenem-, äh, lõpetus meie kuulamisele. E, e, esimees katkestab kõnelejat. liigume nüüd edasi kokkuvõtteni kõnelejate poolt. tänan kõnelejaid äh, kõiki selle eest, et äh, püsisite aja piires, saime kõik ära kuulata Ehm, ajast kinnipidamine nii tundliku kuulamise puhul on muidugi küsitav, aga suur tänu kõigile kolleegidele. see teeb meie töö raskemaks, aga taas suur tänu, et nii distsiplineeritult äh, oma argumendid esitasite. tuleme nüüd tagasi kõneleja, kõnelejate juurde esinemise järjekorras. härra Peter Sciarto, äh, välisminister ja kaubandusminister, kui saaksite kokku võtta viie minutiga, palun suur tänu, esimees, suur tänu võimaluse eest vastata kõigile nendele kommentaaridele ja märkustele. alustaksin sellest, et Ungari on huvitatud sellest, et me oleksime tugeva Euroopa Liidu liige, Euroopa Liit saab olla tugev siis, kui me arutame, peame arutelusid oma tuleviku üle kui me ei lase valitseda emotsioonidel, olen Ungari parlamenti kuulunud juba kuusteist aastat. ning kui ma kuulan Euroopa Parlamendis, kas valitsus üldse esindab oma riiki, oma rahvast, see on väga kummaline küsimus, ma ei taha muidugi kahelda kõneleja sõnades, aga kui paljud valijad tegelikult teid valisid? Ungari valitsus esindab Ungari rahvast, Ungari kodanikke ning Ungari kodanike arvamusest, arvamuse alusel me ka oleme tegutsenud ja tegutseme tulevikus. konkreetsed vastused arutelu on edukas, kui me ei räägi mitte tunnete ajal, vaid räägime faktidest. keegi ei ole öelnud, et iga rändaja on terrorist, mina ei ole nii öeldud, aga kui on tegemist rändelainega, poolteist miljonit inimest, ebaseaduslikku reguleerimata rändajat, siis see annab äh, terroristlikele organisatsioonidele võimaluse äh, peita oma terroristid rändajate lainesse, saata terroristid sellistesse kohtadesse, kuhu oleks neid varem olnud väga keeruline saata. on fakt, et viimase kahe aasta jooksul on terrorioht suurenenud üle kogu Euroopa. fakt on ka see, et rändesurve üha suureneb NATO on samuti seda öelnud, Euroopa Liidu Aafrika Liidu tippkohtumine eelmisel nädalal näitas samuti, et potentsiaalne rändesurve Aafrikast äh, võib olla tegelikult piiramatu. mis puudutab vabaühendusi, meil on äh, üle kuuekümne tuhande kodanikuühiskonna organisatsiooni Ungaris, täna kuulasime me siin ühte neist Ungari kodanikud saavad ühe protsendi oma isiklikust sissetulekust annetada vabaühendusele vastavalt meie andmetele. vabaühendus, kes on täna siin esindatud, on saanud äh, toetust kahesaja kaheksakümne kahelt äh, Ungari kodanikult. nagu ma ütlesin, meil on väga mitmekülgne kodanikuühiskond, seitsesada miljonit äh, eurot äh, riigieelarvest on nad toetust saanud. kui te väidate, et äh, vabaühenduste kaasamine valitsuse töösse on hea, aga rahva ka arvamuse kaasamine ei ole hea, siis sellega ma leppida ei saa. Ungari valitsus leiab, et me peame küsima inimestelt, äh, kuidas nad soovivad, et me oma tööd jätkaks see on äh, õige lähenemine, seetõttu me oleme seda teinud ja teeme seda ka tulevikus. igal juhul küsime me rahva arvamust. kui me tänapäevases maailmas äh, toome sisse eeskirja, kus äh, vabaühendus peab teavitama välis, välisest rahastusest, kuidas see pidurdab või lämmatab vabaühendusi, see on naeruväärne. veel küsimusi? võin teile öelda, et Ungari peab kinni kõigist rahvusvahelistest äh, õiguslikest kohustustest, aga me eeldame ka, et kõik, kes tulevad Ungarisse, peavad kinni Ungari seadustest. meie määrame ähm, varjupaiga staatuse vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele, kui keegi nendele kriteeriumitele vastab, siis saavad nad ka positiivse vastuse oma varjupaigataotlusele, kui aga kriteeriumitele inimene ei vasta, siis varjupaigataotlus lükatakse tagasi. mis puudutab Paka versus äh, Ungari vastu otsust, siis äh, võin teile öelda, mis äh, juhtus, kui see teile nii oluline on. neljateistkümnendal septembril kaks tuhat kuusteist maksime kahjutasu, rakendasime kohtuotsust, teavitasime kõiki osapooli sellest ning muidugi kindlasti arutame Euroopa Komisjoniga neid küsimusi ka tulevikus, kui nad seda oluliseks peavad, aitäh. Marta Bardavi, palun, viieks minutiks. I'd like to respond to several questions that were um... aitäh, vastaksin mitmele küsimusele, mis olid esitatud konkreetselt minule või puudutavad vabaühenduste vastu suunatud seadust Ungaris. nagu oma lühikeses sissejuhatuses ka ütlesin, läbipaistvus on väga oluline, tegemist võib olla tõelise väärtusega, tõelise ees, eesmärgiga, soov, sooviga saada teada, kust, kelle rahastus tuleneb, aga selline eeskiri väga üksikasjalikude seadustega oli juba paigas, Ungari vabaühendused peavad äh, järgima kõiki rahastuseeskirju, me peame näitama, kust meie, millised on meie rahastus, rahastusallikad, millele me seda kulutame, millised on grandid, millised on tegevused, rahanduslik mõju, üksikasjalikud ning Ungari-Helsingi komisjoni jaoks tähendab see umbes kuueteist lehekülje pikkust Exceli faili ette nähtud formaadis, see on kättesaadaval meie veebisaidil, kohtu veebisaidil vabaühenduste vastane seadus ei too kaasa mitte mingisugust täiendavat äh, läbipaistvust. Äh, sellega nõutakse lihtsalt, et vabaühendused oma veebisaidil ja kõigis äh, dokumentides, et nad saavad ka välisriikidelt, ka Euroopa Komisjonilt rahastust. me tegutseme rändeküsimustes, varjupaigaküsimustes, kuidas rakendada otsuseid äh, ning grantide kaudu saame inimõiguste edendamiseks Euroopa Liidust toetusi, seda peetakse ka kahtlaseks väliseks rahastuseks. on väga palju Ungari vabaühendusi, kellel on väga palju probleeme, kellel ei ole ühtegi probleemi selle seadusega, seda väidet me kuulame tavaliselt. mitte kõik vabaühendused ei äh, kõnele vähemuste nimel, ei juhi tähelepanu olulistele probleemidele, mille nad on äh, tuvastanud ning mis puudutab valitsusepoolset rahastust, eriti just äh, kohalike omavalitsuste poolset raha, rahastust vabaühendustele Ungaris, siis see on väga suur probleem, mis takistab vabaühendustel kõnelemast nendest probleemidest, mida nad on kogenud. vabaühendus ei saa valitsuse rahastust, kui nad probleemidest räägivad, rahastus on tingimuslik veel üks küsimus, äh, probleem puudutab äh, varjupaiga probleeme, minister on öelnud, et varjupaiga staatus määratletakse vastavalt rahvusvahelistele, äh, rahvusvahelisele õigusele, umbes tuhat isikut on Ungaris, kes on saanud rahvusvahelise kaitse, enamik neist, nendest inimestest ei viibi Ungaris, miks see nii on? Ungari Euroopa ning rahvusvahelise õiguse kohaselt on Ungari kohustatud ka nende, neid inimesi lõimima ühiskonda, aga pärast esimest kuud pagulaslaagris mingisugust toetust ei anta. inimesed on vaesuses kodutud ning see on seotud ka äh, tohutu suure ksenofoobia tasemega, mida on äh, õhutatud rahvahääletuste kaudu. Ungari ei soovi pagulasi lõimida, seega pagulased on sunnitud edasi liikuma ning seda nad ka teevad. seega, kui liikmesriikide, liikmesriike nõust-, soovitati mitte ta-, saatma tagasi Ungarisse varjupaiga taotlejaid vastavalt Dublini määrusele, seda siis just sel põhjusel Ungari äh, varjupaigasüsteem ei paku mingisugust kaitset mitte just ressursside vähesuse tõttu või, vaid puudus poliitiline tahe. aitäh. Thank you and Gabor Poljak. aitäh, järgmisena härra Poljak, palun viis minutit. aitäh. Teile võib jääda mulje, et arutelu ei käi siin meedia olukorra kohta. mina sellega ei nõusta, sest, nõustu, sellepärast et see arutelu rände üle, mida ei peeta Ungaris, seda ei peeta selle meediamaastiku pärast, mida on täielikult muudetud aastal kaks tuhat kümme. miljonite ungarlaste jaoks äh, on ainsad uudised need uudised, mida toodab valitsus ja väga raske on mingit vastukampaaniat äh, teha, kuna sul ei ole vahendeid ja kanaleid ning vabad ajakirjanikud lihtsalt võitlevad ellujäämise eest ning igaüks, kes julgeb midagi öelda valitsuse vastu, teda nimetatakse Sorose käepikenduseks või kasutatakse veelgi hullemaid äh, sõnu nende vastu, nii et meedia on viimastel aastatel täielikult võetud Fideszi partei kontrolli alla siin öeldi, et ei ole mitte mingeid objektiivseid fakte selle kohta, et olukord oleks halvenenud. meedia puhul on olukord väga lihtne, meil on väga palju äh, tegureid, äh, Freedom House'i raportid, piirideta ajakirjanikud, äh, meediavabaduse indeks avalikustatakse igal aastal, kõik saavad sellega tutvuda. siin on mõned ka öelnud, et Freedom House on ka osa vandenõust, ähm, mida peab siis Ungari riigi vastu vana härrasmees nimega George Soros. veel üks pool sellel, selle meediavabaduse puhul on see, et kui objektiivselt äh, Eh, või kuidas siis objektiivselt eh, va-, mõõta seda meediamaastikku, siis tuleks küsida kõikidelt nendelt ajakirjanikelt, kes on eh, surutud ajakirjandusest välja, piirkondlikest ajalehtedest, kes on oma töö kaotanud, kes on põhimõtteliselt oma elukutse kaotanud just oma poliitiliste vaadete pärast väga paljud ähm, on äh, oma töö ajakirjanduses lõpetanud ja need ajakirjanikud, kes äh, kirjutavad äh, edasi, peavad mängima seda mängu Fideszi reeglite järgi ja Fideszi kampaaniaid pidama siin öeldi, et väga hea mõte on küsida arvamust inimestelt, aga ma ei tea, kas te olete kunagi neid küsimustikke näinud. kui te näete neid küsimusi, siis te näete täpselt, mis on selle taga. seal on äh, nii-öelda ebatõelised küsimused, millele saabki ainult ebatõelisi vastuseid anda. nii et ükskõik, äh, mida sa ka ei vastaks, kõik Äh, toetab lihtsalt Fideszi positsioone, kõik pööratakse nii, nagu parasjagu valitsusel on vaja. Need küsimustikud, neid tegelikult ei töödelda mitte kuidagi, neid isegi mitte ei registreerita. see ei ole mingi arutelu ega dialoog siin küsiti ka aja kohta enne kahe tuhande kümnendat aastat ütlen teile ausalt, et teil ei ole võimalik äh, lugeda artikleid äh, internetist äh, enne kahe tuhande kümnendat aastat olid lobigrupid, üritati poliitiliselt mõjutada ka toona juba ajakirjanikke, kuid toona olid vähemalt need nii-öelda riigi reklaamikampaaniad natukenegi õiglasemad kui praegu. Nendes reklaamilepingutes on riik alati olnud kui üleesindatud, aga mitte kunagi nii palju kui praegu. teatud äh, ajalehtedel tuleb sada protsenti reklaamirahadest riikidel, äh, riigilt öeldakse, et meediavabadust ei ole rünnatud, aga mi mina võitlen meediavabaduse eest oma tudengite, oma laste pärast. mina pean seda võistlust Euroopa pärast. aitäh ja järgmisena härra Santo, palun. aitäh ma ei usu, et keegi Ungaris tõesti arvab, et tema isiklikud või poliitilised õigused on ohus, keegi ei arva, et Euroopa Liit peaks tulema ja taastama õigusriigi põhimõtted. tõesti, mina küll ei näe mitte mingeid suuri probleeme selles küsimuses. vastates nüüd proua Sargentinile äh,, vaatasin artiklit kaks, seal on väga selged mõisted inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdväärsus, inimõigused, vähemuste õigused, pluralism, diskrimineerimisvastane võitlus, sallivus, õiglus, solidaarsus, võrdväärsus kas need on selged kontseptsioonid? ei. seda on võimalik tõlgendada nagu tahad. tegemist on väga hägusate kontseptsioonidega. me räägime siin äh, üldistest äh, Euroopa väärtustest, mis on immigrandi kõige tähtsam õigus saada varjupaika kas esimeses riigis, kuhu ta läheb või ükskõik millises maailma riigis. homoabielud väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole need legaliseeritud, on põhiseaduskohtus, kohtuid aga, äh, mis ütlevad, äh, et äh, homoabielu on põhiõigus. riik on ka neid riike, kus öeldakse, et riik peab tunnustama ka teisi sugusid mehe ja naise kõrval. on teisi riike, kes lähtuvad nendest sugudest, mis on Jumala loodud. nüüd äh, äh juudi usku inimesed ja ka kristlased, äh, kui nad on vähemuses, kas neil on õigus säilitada oma usk äh, kas me tõesti peame laskma kellelgi maha rebida äh, ristid seintelt sellepärast, et kellelegi need ei meeldi äh.? peale selle kas äh, lootel on eluõigus, mõnes riigis see on, teises on jäetud valikuvabadus, nii et ma ei usu, et me saame siin rääkida põhiõigustest äh, ja võrdväärsusest, äh, sest tõlgendused on siin erinevad, tegemist on häguste kontseptsioonidega, nii et on väga lihtne anda selline tõlgendus, mis sulle parasjagu sobib veel üks küsimus, äh, Euroopa Liidu rahastus. kuidas see on seotud äh, äh, põhiõigustega? kui räägitakse Euroopa Liidu rahastuse vähendamisest, ja seda sellepärast, et valitsus on kriitiline Euroopa Liidu suhtes, aga et miks me siis ikka tahame Euroopa Liidu rahastust. Ungari ja põhimõtteliselt Kesk- ja Ida-Euroopal üleüldiselt on olnud väga dramaatiline ajalugu. pärast Esimest maailmasõda olime meie need, kes kannatasid pärast Teist maailmasõda, jällegi meie olime kahjukannatajad nüüd kaheksakümne üheksandast aastast kuni kahe tuhande neljandani me liberaliseerisime strateegilised turud, liitusime Euroopa Liiduga ja pärast liitumist avasime oma turud, ka tööturu. nägime, kuidas töötajad hakkasid liikuma Lääne ja Ida vahel ja oleme panustanud ka Saksamaa majanduse arengusse nii et ärge hakake mulle rääkima, et, et siin on kuidagi äh, Brüssel meile kingitusi jaganud, meie oleme ise teinud väga palju selleks, et äh, meil paremini läheks ja ja see rahastus on olnud meie jaoks tähtis ja te peaksite selle rahastuse tagamist jätkama aitäh, me peame kokku võtma, sest siin on inimesed tulnud juba hääletusele, raportöörid, variraportöörid ja mina peame siis selle kuulamise tulemust hindama, suur tänu raportöörile ja variraportööridele äh, töö eest, mis on tehtud selles väga tundlikus küsimuses, kallid kolleegid, palun vaikust. märtsikuus esitletakse raporti eelnõud äh, ja annan nüüd raportöörile sõna paariks minutiks. aitäh, esimees. ma ei usu, et praegu oleks õige aeg juba teha järeldusi, tegemist on protsessiga, mis tuleb samm-sammult läbida ja juunikuus järgmisel aastal hääletame selle raporti üle komisjonis ja septembrikuus siis ka täiskogul. praegu oleks tõesti liiga vara järeldusi teha, aga ma tahaksin praegu kokkuvõtteks öelda kahte asja, nagu ma ütlesin, kahe tuhande kolmanda aasta komisjoni teatises selgitatakse et artikkel seitsme käivitamise menetlus on rohkem kui teatud rikkumismenetluste koosvaatamine. tahaksin seda toonitada, jah, isegi kui rikkumismenetlusi on alustatud, ei tähenda see seda, et kogu küsimusega oleks tegeletud. kõik on lauale pandud ja järeldusi tuleb teha väga ettevaatlikult. veel üks asi, mida ma tahtsin öelda ja ma arvan, et paar kolleegi juba vihjasid ka sellele me ei tohiks riiki, valitsust, parteid ja inimesi ühte patta panna. partei ei ole valitsus, riik ei ole valitsus ega ka partei ja inimesed on individuaalisikud ja tõesti, me peaksime neid eraldi vaatama, just sellepärast olen nõus selle kolleegiga, kes ütles, et me ei siin hinda Ungarit, meie toetame Ungarit ja vaatame Euroopa väärtuste olukorda Ungaris, teenimaks nii Euroopa kui ka Ungari rahvast. aitäh ja me jätkame oma tööd. suur tänu, raportöör, suur tänu meie variraportööridele aitäh liikmetele, kes tõesti tõid välja väga tundlikke küsimusi, aega oli vähe. aitäh kõikidele kõnelejatele ja sellega on see kuulamine lõppenud ning raportit esitatakse siis märtsikuus. suur tänu teile kõigile, me läheme nüüd kohe hääletuse juurde. nüüd umbes pooleks minutiks katkestan selleks, et külalised saaksid ja lahkuda. So colleagues just prepare for the votes, I know we have to go quickly tõesti, valmistame nüüd kähku ette hääletuse, sest inimestel tuleb lahkuda. jääge kohtadele, kui tahate hääletada. Colleagues, take your seats, we are ready. kallid kolleegid. Take your seats. kallid kolleegid, alustame hääletusega. If you are not going to take part in the vote, please. kui te ei taha osaleda hääletusel, siis palun lahkuge saalist. It's the uh, vote on the European Agency. hääletame nüüd äh, vabadusel, turvalisusel, õigusel rajaneva ala suuremahulise IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa Ameti üle. räägime siin institutsioonide vahelise läbirääkimise alustamise üle. raportööriks on proua Makovei, kas te tahate võtta sõna enne hääletust? aitäh, esimees, tahtsin lihtsalt tänada kolleege suurepärase koostöö eest. proua Kinnitšit Rahvaparteist, aga kõiki teisi. ja me saame tõesti kokkuleppele jõuda varsti ja kõik need tehnilised selgitused ekspertidelt oleme ära, ekspertidelt oleme ära kuulanud, nii et tegemist on väga kiireloomulise küsimusega, räägime EU-liisast ja äh, andmebaaside koostalitusvõimest äh, ja sellest, kuidas liikmesriigid neid andmepankasid täidavad, neil on selleks kohustus, toome selle ka välja ja räägime ka migratsiooni, terrorismi, organisatsioon, organiseeritud kuritegevusest tulenevatest ohtudest, äh, mis kõik mõjutavad siis ka EU lisa toimimist. aitäh, proua Vikström, teil on kodukorda puudutav äh, küsimus. jah, tõesti ALDE fraktsiooni nimel palun see EU lisahääletus edasi lükata vastavalt äh, kodukorra artiklile sada üheksa ja selgitan ka kohe, miks. me palume, et hääletus lükatakse edasi vähemalt viieteistkümnenda jaanuarini ja põhjus sellele on väga lihtne. me räägime siin õigusloomelise küsimusega, mis on väga tähtis, sellepärast EU-LISA on Euroopa Liidu amet, mis peab pikaajalisi lahendusi leidma operatiivsüsteemide jaoks äh, suurte IT-süsteemide puhul siis ja sellel on tõesti äh, väga suur mõju ka nendele süsteemide ülesehitusele ja ka Euroopa Liidu aruandluskohustusele ja vastutusele ja edasilükkamine on tähtis sellepärast, et läbirääkimiste protsess selles kojas ei olnud väga hästi läbi viidud, oli kiirustatud. komisjoni ettepanekut esitleti alles juunikuus ja raportit on ainult kaks nädalat siin kojas läbi vaadatud, ainult kaks väga lühikest variraportööride kohtumist toimus mõelge teiste äh, äh, näiteks nende raportite peale, mida mina olen äh, ko-, äh, koostanud, seal oli meil üle kahekümne variraportööride kohtumist nüüd äh, raportöör ei kutsunud EU-liisat ja ka parlamentaarset uuringute teenistust äh, variraportööride kohtumisele, kuigi meil oleks olnud vaja saada ka ekspertidelt äh, arvamusi, on olnud tegemist väga kiirustatud menetlusega, mida on tõesti väga ennatlikult siin läbi surutud. minu fraktsioon soovib, et EU-LISA mandaat oleks väga tugev, sest eh, ainult niimoodi on meil võimalik tagada koostalitusvõime ja me teame, et see ettepanek eh, komisjonilt tuleb alles kaheteistkümnendal detsembril järgmisel nädalal, nii et arvestage ka sellega. ma ei taha seda protsessi lõpetada, aga meil on vaja korralikult läbirääkimisi läbi viia korraliku õigusliku aluse alusel, praegu seda ju tehtud ei ole. nii et kui me jätkame täna hääletusega, siis me hääletame kindlasti vastu. see oli kodukorda puudutav äh, küsimus artikkel sada üheksakümmend lõige neli ja seda vastuolu siis, seda protesti tuleb esitada siis kohe enne hääletust, tegite ka seda, proua Makovei, kas te soovite sõna saada, aga enne tahaksin ise ka veel öelda. kallid kolleegid, palun paar sekundit vaikust. me ei taha arutelu alustada, sest äh, kodukorda puudutavas küsimuse selgitus oli võib-olla liiga pikk kõik äh, siin soovitakse hääletust edasi lükata, inimesed aga soovivad kiiresti hääletada. Öeldi, et äh, hääletus tuleks edasi lükata vastavalt äh, kodukorra artikli sada üheksakümmend lõige neli. nii et saame hääletada, kui enamus on selle poolt, nii et asume siis kohe hääletama selle üle, kas äh, hääletada või mitte. ma kujutan ette, et proua Makovei, et te tahate vastata, kas te soovite vastata, aga hästi lühidalt. hästi-hästi lühidalt. aitäh, hoolimata kodukorra mm, punktist, see ei olnud ju kodukorrapunkt, oli küll, ütleb esimees. meil oli tehniline kohtumine ka EU-LISA ja parlamentaarse uurimisteenistusega. selle taotluse tegi ALDE fraktsioon, nii et ei ole tõsi, et seda kohtumist poleks toimunud. teised variraportöörid ei soovinud äh, seda kohtumist, äh, meil ei ole seda vaja, ütlesid nad nemad, ütlesid nemad ja seda tehti kõik ainult proua Wikströmi taotlusel ja ma olen tõesti üllatunud, et äh, kahel variraportööride kohtumisel me kõik üksikasjalikult arutasime läbi, suutsime välja töötada kompromissettepanekuid, ettepanekud, ainult üks küsimus jäigi lahtiseks, nii et ma arvan, et me peaksime hääletama. suur tänu, et te tõesti väga pikalt ei rääkinud, me peame nüüd alustama hääletust, aga proua Wikström tegi täiesti korraliku kodukorda puudutava küsimuse, reeglid on selged, nii et nüüd me hääletame. kolleegid, tähelepanu palun. nüüd läheme hääletama, tegemist on siis enamust nõudva hääletusega, teeme seda kätega või kas me peame seda tegema elektrooniliselt vabandust, siin komisjonis on kõik elektrooniline, nii et hääletame. palun vaikust tõesti. hääletus on järgmine. Äh, kui soovite jätkata hääletusega, siis vajutage rohelist nuppu, kui te olete täna hääletamise vastu, siis punast nuppu. ja hääletus on alanud Right. Yeah. My apologies uh,, Mrs Holmeier is right. vabandan, proua Holmeieril on õigus, ma ajasin tõesti kõik segamini. tal oli, ma tõesti petsin teid kõiki praegu. nüüd katsun kuidagi seda pettumust heastada kui te soovite edasi lükata, siis, siis siiski roheline nupp ehk jah. elektrooniline hääletus algas ja rohelisele nupule vajutate siis, kui tahate hääletuse edasi lükata ja kui ei taha, siis punast nuppu ehk miinus. jah, kui soovite edasi lükata. ja vaadake nüüd koordinaatorite poole. vaadake koordinaatorite poole. see on väga nutikas mõte Now the vote is still open because Mrs Hall hääletus kestab ikka veel, sest proua Holmeier ei ole oma kaarti sisse pannud, olen tas vägagi pettunud, kas kõik on hääletanud, hääletus on läbi right,. Um, so that's um,, that is reject-. tagasi lükatud, nii et siiski peame hääletama asuma. aitäh, kallid kolleegid! meil ei ole Ungari tõlget enam, sellepärast et eh, kõik Ungari tõlgid läksid koos eh, meie esinejatega pressikonverentsile ja nüüd eh, viiskümmend kaks, kes hääletus algas. hääletus lõppes. That's rejected tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, hääletus algas. Closed. hääletus on läbi. Carried. vastu võetud, kaheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus on läbi. vastu võetud, seitse, hääletus algas. on läbi. tagasi lükatud kaheksakümmend kolm kuni kaheksakümmend viis üheskoos, kes poolt äh,, hääletus algas. hääletus on läbi. vastu võetud. kaheksakümmend kuus, hääletus algas. ja on läbi. vastu võetud. kaheksakümmend sei-, kaheksa, kes hääletus algas ja on läbi. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus algas. ja on läbi. vastu võetud. üheksakümmend kaks, hääletus algas. ja sai läbi. vastu võetud kolm eelarvekomisjonilt hääletus algas ja sai läbi. vastu võetud. üheksakümmend kolm hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud. kaheksa hääletus algas. ja lõppes muudatusettepanek kümme, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. üheksakümmend seitse hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks kuni sada neli üheskoos, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud kompromissettepanek neli, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. neliteist, neliteist kuni sada üksteist, kõik üheskoos, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. sada kolmteist, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. sada neliteist hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. neli eelarvekomisjonilt hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek viis hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kompromissid, äh, viis eelarvekomisjonilt hääletus algas, lõppes. vastu võetud, vastu võetud. üks eelarvekomisjonilt hääletus algas, lõppes vastu võetud. kompromissettepanek kuus, hääletus algas. Aa, tegemist on nimelise hääletusega. siin on nimeline hääletus, äh, nii et alustame otsast. nimeline hääletus, kompromissettepanek kuus, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. siis sada seitseteist kuni sada üheksateist üheskoos hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kolm kuni kuuskümmend viis plokis hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. seitse eelarvekomisjonilt hääletus algas, lõppes, vastu võetud. kompromissettepanek seitse hääletus algas, lõppes, vastu võetud sada kakskümmend kuus hääletus algas lõppes, vastu võetud, kakskümmend, hääletus algas, lõppes, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa, hääletus algas, lõppes, vastu võetud, sada kolmkümmend, hääletus algas, lõppes, vastu võetud sada kolmkümmend üks hääletus algas, lõppes, vastu võetud, kakskümmend kaks hääletus algas, lõppes, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks ja sada kolmkümmend kolm koos hääletus algas, lõppes, vastu võetud sada kolmkümmend neli hääletus algas, lõppes. vastu võetud. sada kolmkümmend viis hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakskümmend neli hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakskümmend viis hääletus algas. lõppes vastu võetud. sada kolmkümmend kuus hääletus algas, lõppes. vastu võetud, kakskümmend kuus hääletus algas, lõppes. vastu võetud, kaheksa eelarvekomisjonilt hääletus algas, lõppes vastu võetud, kompromissettepanek üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kakskümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada nelikümmend hääletus algas, lõppes. vastu võetud, kakskümmend üheksa hääletus algas ja lõppes. vastu võetud, kompromissettepanek kümme hääletus algas ja lõppes. vastu võetud, kolmkümmend üks hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaks hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kolmkümmend kolm ja sada nelikümmend neli koos hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli hääletus algas, lõppes vastu võetud, sada nelikümmend kuus hääletus algas ja lõppes. vastu võetud, sada nelikümmend seitse hääletus algas ja lõppes. vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa hääletus algas ja lõppes. vastu võetud sada viiskümmend hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend üks hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmkümmend viis hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend kaks hääletus algas lõppes. tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kompromiss üksteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud, sada viiskümmend viis hääletus algas ja lõppes. vastu võetud sada viiskümmend kuus hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada viiskümmend seitse hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada viiskümmend kaheksa hääletus algas ja lõppes. vastu võetud sada viiskümmend üheksa, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. kolmkümmend seitse ja sada kuuskümmend koos, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud, sada kuuskümmend üks hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaheksa, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kümme eelarvekomisjonilt hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kolmkümmend üheksa hääletus algas, lõppes vastu võetud sada kuuskümmend kaks, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend kolm, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend neli, esimene osa hääletus algas ja lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend neli, teine osa hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud nelikümmend hääletus algas. ja lõppes. tagasi lükatud sada kuuskümmend viis hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud. kompromiss kaksteist hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud. nelikümmend kaks hääletus algas. ja lõppes tagasi lükatud, kaksteist eelarvekomisjonilt hääletus algas, lõppes, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa hääletus algas ja lõppes, vastu võetud, kompromiss kolmteist hääletus algas, lõppes, vastu võetud sada seitsekümmend üks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada neli, äh, vabandust, nelikümmend neli hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek neliteist hääletus algas. lõppes vastu võetud. nelikümmend kuus hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud neliteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud viisteist eelarvekomisjonilt hääletus algas. lõppes vastu võetud, nelikümmend seitse hääletus algas lõppes. vastu võetud nelikümmend kaheksa algas, lõppes. vastu võetud kuusteist eelarvekomisjonilt hääletus algas. vastu võetud seitseteist eelarvekomisjonilt hääletus algas, lõppes. vastu võetud nelikümmend üheksa hääletus algas, lõppes vastu võetud. kompromissettepanek viisteist, hääletus algas, lõppes. vastu võetud. viiskümmend, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud viiskümmend üks hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kas keegi toksib kuskil jala vastu või laua vastu? vabandust, aga see häirib. ma tean, et see ei ole lihtne ja ma tean, et ma ei saa väga hästi hakkama, aga ikkagi sada seitsekümmend kuus hääletus algas. tunne nagu kogu aeg toksitakse midagi. sada seitsekümmend kuus hääletus algas ja hääletus lõppes ka kohe vastu võetud, üheksa hääletus algas lõppes, vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunktid, viiskümmend neli hääletus algas ja lõppes, vastu võetud. viiskümmend seitse hääletus algas, lõppes, vastu võetud, kaks hääletus algas lõppes, vastu võetud, viiskümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud, viiskümmend üheksa algas. lõppes. vastu võetud, kuuskümmend kaks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, seitsekümmend kaks hääletus algas lõppes tagasi lükatud, seitsekümmend kolm hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud, seitsekümmend neli hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud, seitsekümmend viis hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud, seitsekümmend kuus hääletus algas, lõppes tagasi lükatud viis. hääletus algas. lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaks eelarvekomisjonilt hääletus algas. lõppes. vastu võetud seitsekümmend seitse hääletus algas. lõppes vastu võetud, seitsekümmend kaheksa hääletus algas lõppes. vastu võetud seitsekümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kaheksakümmend, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. nüüd hääletame nimeliselt raporti eelnõule muudetud kujul, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, siis hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend poolt, kümme vastu, neli erapooletut. ja nüüd hääletame otsuse üle alustada läbirääkimisi, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes nelikümmend poolt, üksteist vastu, kaks erapooletut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 kallid uh, kolleegid, kui te jääte kohale, siis äh, me läheme kohe päevakorrapunkti number kaheksa juurde ja need, kes tahavad lahkuda, palun äh, lahkuge vaikselt. niisiis ähm, proua Ernst, kas äh, proua Kornelia Ernst on kohal? Sorry uh,, Mrs Ernst, I didn't see you, I can't see you Äh, vabandust, proua Ernst, ma ei näinud teid. kui lahkute, lahkuge tasakesi, sest meil on veel kaks küsimust arutada ja tahame need tõhusalt läbi võtta. okei okay,, colleagues, this is the uh, hästi, kallid kolleegid, äh, me räägime nüüd läbirääkimiste seisust üksikisikute kaitse kohta isikute andmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumisest ka. raportööriks on Kornelia Ernst. siin on tõesti olnud väga palju kolmepoolseid läbirääkimisi, väga palju tööd on tehtud, aitäh kõigile, kes on siin seda tööd teinud. rekordarv on olnud siin läbirääkimisi. üheksateistkümnendal oktoobril võeti vastu äh, libe raport, äh, proua Ernst alustas pärast seda läbirääkimisi ja nüüd ma annan talle sõna, et ta saaks anda meile ülevaate olukorra kohta, palun <laughs> ja, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, ich möchte einiges zu unserem äh, kallid kolleegid, mul on tõesti paar sõna siin öelda selle raporti kohta, aga tahaksin teile meenutada, et meie määruse eesmärgiks oli uue andmekaitse äh, Äh, direktiivi rakendamine ka Euroopa Liidu tasandil ja me ei saa seda äh, ainult äh, osaliselt rakendada, meil on vaja, et andmekaitsereeglid oleksid igal pool ühesugused, see tähendab seda, et ka Euroopa Liidu asutused ja organid peavad nendest nõuetest kinni pidama. praegusel hetkel on väga palju erinevaid nõudeid ja just sellepärast komisjon äh, tegi ka oma ettepaneku ja milline on nüüd siis asjade seis? kõigepealt on terve rida küsimusi, kus meil õnnestus üpris kiiresti kokkuleppele jõuda ja kompromissile jõuda ja lihtsustatult öeldes, et kui me eile komisjoniga oleks äh, kompromissidele jõudnud ka kõige lihtsamates küsimustes, siis oleks ka kõik nüüd läbi, kuid nõukogu kahjuks ei olnud võimeline välja pakkuma tõsiseltvõetavaid kompromisse, mille üle saaks edasi arutada. mis on kõige suuremad probleemid? kõigepealt kohaldusala. ei saa olla nii, et me kohaldusalast võtame need agentuurid ja teised organid ja ütleme, et neile peaks see kehtima, aga üleüldiselt muidu Euroopa Liidu institutsioonidele siiski kehtib. meie leiame, et Europol, eh, Eurojust ja ka prokuratuur eh, peaksid olema siin kaasatud ja peaksid kinni pidama nendest eh, Euroopa andmekaitsereeglitest. ei ole mitte mingit põhjendust, miks ei peaks nii olema ja meie oleme siin jällegi valmis kompromissile minema. me tegime ka kompromissettepanekuid. tahtsin ainult nii palju öelda, et me Europoli puhul näiteks pakkusime välja, et peaks olema üleminekuperiood ja et äh, need probleemid, mida meie küll ei suuda praegusel hetkel näha, aga kui nad siis tõesti on olemas äh,, et siis on võimalik üleminekuperioodi jooksul need probleemid kõrvaldada ja alustada siis harmoniseerimisega. see on kõige tõsiseltvõetavam ettepanek, mida üldse on võimalik teha, kui leitakse nii nagu nõukogu, et see on suur probleem ja et võib-olla ei peakski siis neid andmekaitsereegleid Euroopa Liidu tasandil hakkama rakendama. Eurojustiga on lugu lihtsam. praegusel hetkel kolmepoolsetel läbirääkimistel räägitakse sellest ja ei ole mitte mingit mõistetavat põhjust, miks siin peaks olema mingeid äh, viivitusi, et me peaksime siia määrusesse sisse kirjutama midagi, millest on vaja hiljem uuesti lahti saada. mitte mingit põhjendust sellele ei ole ja nõukogu ei olnud ka valmis meile Europoli või Eurojusti näitel selgitama, miks ei ole võimalik juba praegu nendest reeglitest kinni pidada. Eurotac, no olgu, me oleme nõus sellega, et see jääb välja sest äh, Eurotac on EU-LISA all ja põhimõtteliselt on see siiski ka kohaldusalas, sest EU-LISA on äh, kohaldusalas, aga et olgu, et seda määrust siis rakendatakse natukene teistmoodi ja ei olnud tõesti mitte mingit probleemi, et see välja jäeti nüüd äh, äh, prokuratuuri puhul leiame nagu ka Europoli puhul, võiksime me teha täpselt samamoodi, välja pakkuda üleminekuaja, kui tõesti vaja me võiksime muidugi ka rohkem teha, aga kompromisse tuleb kogu aeg elus teha ja me oleme ka valmis seda tegema. nii et neid arutelusid tuleb jätkata. Äh, näiteks äh, missioonide, operatsioonide puhul me tõesti leiame, et teise samba missioonid ei kuulu siia alla, seda võib rääkida. me ei olnud valmis peatükk kaheksa A-d maha matma, sest eesmärk Äh, mille me oleme endale püstitanud, seda ei ole võimalik siis saavutada. meie arvates on täiesti mõttetu öelda, et noh, uute tulevaste agentuuride jaoks, äh, nagu näiteks Frontex tulevikus, et neile peaks kehtima Europoli, Eurojusti ja prokuratuuri puhul mitte me ei ole sellega nõus, me ei saa aru ja ei ole mitte mingit selgitust, vähemalt mitte mõistlikku, miks seda ei saaks kohe teha nii et see on veel lahtine küsimus ja veel üks asi, mis ei ole lõpuni läbi arutatud, aga minu arvates kompromissi võimalused on olemas, see puudutab nimelt sisereegleid. eile oleks me ka sellega lõpusirgele jõudnud, kui oleks ka teise osa äh, läbivõtmise lõpetanud ja siis ma oleks saanud järgmisel nädalal selle kõigega vastu võtta. aga nii see ei läinud. tuleb öelda, et nõukogu oma ülesandeid ei täitnud ei teinud tõsiseltvõetavat tööd ja nüüd me võime tõesti öelda, et äh, andmekaitsemääruse harmoniseerimine Euroopa Liidu tasandil on äh, täiesti vastuvõetamine. nojah, kui sellist arvamust esindatakse, siis ei ole mul ka mitte mingit võimalust arutelusid pidada. ja sellepärast äh, kutsume nüüd komisjoni, vabandust, nõukogu üles seda kõike tõsisemalt võtta ja tuleb siin vastuseis lõpetada just Eurojusti, Europoli ja Eurotaki puhul. kõik vastutavad siin ja vastutust ei ole siiamaani nõukogu ju kandnud kritiseerin seda ja tahan veel lisada, et tegelikult ei ole see Eesti kui eesistuja viga. Äh, nemad tõesti andsid endast kõik ja tänan neid selle eest ja tunnustan seda. eriti tänan ka kõiki variraportööre, kes on tõesti mind toetanud ja julgustanud seda tööd jätkama ei tohi unustada ka libe sekretäriaati ja komisjoni, mis on tõesti kogu aeg oma abikäe ulatanud, nii et nendes läbirääkimistes õnneks on olnud ka päris palju mõistuse häält, aitäh! suur tänu, proua Ernst! püüdsin äh, selle teema, sellel teemal silma peal hoida ja um, ma arvan, et on väga hea, et kolleegid on kursis nüüd sellega, miks on probleeme tekkinud, Eestit ei ole praegu kohal, et neid ülistussõnu kuulata, aga äh, Eesti eesistujalt läheb asi nüüd üle äh, Bulgaaria eesistujale, ma arvan, et äh, aga ma arvan, et kolleegid, äh, on hea, kui kolleegid on kursis sellega, miks selline pettumust tekitav olukord on tekkinud. midagi sisulist siin nüüd tegelikult ei ole. suur tänu teile selle raporti eest. kallid, kallid kolleegid Jan, ma ei tea, sa oled variraportöör, kas sa tahad midagi öelda? ei, ei soovi. tahaksin omalt poolt ainult tänada Korneliat tehtud töö eest läbirääkimistel ning kordan omalt poolt ka üle, et liikmesriigid peavad oma positsioonilt paindlikumad olema, et saaksime ühtlustatud ala, me tahame koostalitusvõimet ning paremat infovaldkonda õigus, infovahetust õiguskaitse valdkonnas ja selles kontekstis ei ole eriti mõttekas, kui meil on ainult liikmesriikide ametivõimudel ühised standardid. meil on vaja ühiseid standardeid ja määratlusi ka Euroopa Liidu ametite ja nende süsteemide jaoks. vastasel korral ei saa andmeid vahetada, sellepärast et õigussätted on erinevad, määratlused on erinevad aitäh, Jan, selle eest. härra Sildstra, soovisite ka midagi öelda? Äh, see on natukene ette, pettumust tekitav. ka mina ei saa aru, miks Europol ja Eurojust peaksid välja jääma sellest ühisest süsteemist raportöör ei tea, miks see olukord on niiviisi tekkinud, kas äkki raportöör spekuleeriks natuke selle üle, miks see nii on? tegemist on julgeoleku ning äh, õigusvaldkonda kuuluva teemaga. ja kas ähm, seetõttu arvatakse, et see kuulub liikmesriikide suveräänsusse või kas võiks äkki raportöör oma mõtteid jagada selles mõttes? tegelikult meil ei ole triloogi äh, olukorras vaja arutelu läbi viia, huvitav küsimus, nii et kui tahate, Kornelia, siis võite vastata sellele. kui soovite härra Silstra küsimusele vastata. see on väga lihtne, tegelikult äh, peaks see neile ka kehtima need reeglid peaksid kehtima ja me tahame lihtsalt neid reegleid harmoniseerida, kõik eeldused on olemas, mingit õiguslikku probleemi ei ole, keegi ei ole suutnud mulle ka mingit õiguslikku probleemi välja tuua. võib-olla mõeldakse nüüd lihtsalt selle peale, et Europoli ei tohi puutuda, aga ma ei tea nüüd, miks kuid määruse ülevaatamisega me ju tegelikult sekkusime ka Europoli tööle, nii et ei ole minu arvates küll mitte mingit põhjust, miks seda ei tohiks teha tore, aitäh, Kornelia! ja soovin edu Bulgaaria eesistujale. toetame teid, aitäh teile! päevakorrapunkt number üheksa. see on kiire ülevaade, sellepärast et ma tean, et kolleege on vähe kohal, kolleegid peavad tööle asuma nüüd äh, libe ad hoc delegatsiooni külaskäik Washingtoni seitsmeteistkümnest kahekümne esimese juulini, sellest on palju aega ja vett merre voolanud ähm,. väga tõhus delegatsiooni külaskäik, väga oluline äh, ja teen väikese ülevaate, väga paljud liikmed ei ole kohal, proua Tšinitši on kohal, ma tean ähm,. ja meie personal on kohal teen nii kiiresti kui vähegi võimalik, aga tegemist oli tõesti olulise delegatsiooniga, seitse libe kolleegi, sealhulgas ka proua Tšinitši olid kohal, kedagi teist siin praegu kohal ei ole, suur tänu, proua Tšinitši, et olete tulnud. ja äh, olete valmis omalt poolt kinnitama, et me olime seal koos sellel olulisel delegatsiooni visiidil, kus olid kokku seitse libe kolleegi, kes käisid Washingtonis. teen väikese kokkuvõtte äärmiselt sihipäraselt tegime tööd delegatsiooni visiidi käigus. keskendusime ülitähtsatele teemadele, andmekaitse, äh, eraelu puutumatus, andmekaitsesüsteem Privacy Shield, Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu raamleping, netineutraalsus, terrorismivastane võitlus, radikaliseerimine, välisvõitlejate temaatika väga olulised arutelud Ameerika Ühendriikide viisavabastusprogrammi ning vastastikuse põhimõtte teemal. Need olid meie külaskäigu peamised teemad, millest võiksin rääkida siin ähm, tunde. aga kuna kohalolijaid ei ole palju, et selle üle arvamusi vahetada, suur tänu teile, et te olete siia tulnud, tõesti kaks fantastilist delegatsiooni liiget on nüüd kohal. Kornelia, äh, sina oled ka kohal, väga tore, aga nüüd me räägime Washingtoni delegatsioonist. Teie kohalolek on igati tervitatav, kui soovite. tegemist oli suurepärase näitega sellest, kuidas libekomisjon teeb äh, eeskujulikku tööd, äh, teemad mida käsitleti, olid äärmiselt asjakohased ning äh, hoolimata sellest, et tegemist oli selge üleminekuajaga, mitte ainult poliitilise üleminekuajaga, vaid ka personali üleminekuajaga haldussüsteemides, hoolimata sellest, et äh, inimesed arvasid, et meil ei ole eriti võimalusi, libe komisjon, kuna me lähtusime oma konkreetsetest teemavaldkondadest, tegime sihipärast äh, kontsentreeritud tööd, ähm, Privacy Shield, terrorismivastane võitlus, äh, radikalism, äh, kuna liikmed tegid nii, nii pühendunult tööd ja programm oli nii hästi kokku pandud, siis äh, ma arvan, et asjad toimisid väga hästi. see on minu hinnang ja väga suur rõõm on ähm, olnud nii asjatundlike seeniorliikmetega kohal. seosed, mida tõmmati, paralleelid, mida tõmmati, olid olulised, sidemed ning väga palju uurimistööd sai ära tehtud äh, Privacy Shield teemaga seoses, enne kui asutakse kokkulepet üle vaatama ja selle kohta suurepärane näide oli ka koostöö viimane voor, kus kohal olid praktiliselt kõik liikmesriikide saadikud esimest korda. näen sellist asja pärast Ameerika Ühendriikide delegatsiooni visiiti, nad tahtsid väga teada, äh, mida me avastasime nende teemadega seoses, millised olid meie sidemed uue administratsiooniga ning ähm, see hõlmas ka, külaskäik hõlmas ka visiiti Valgesse majja, kus olime, kohtusime kõrgematasemelise esindajaga, kellega saime samuti rääkida Privacy Shieldist ning sellest, kuidas seda muuta paremaks kui Safe Harbor süsteem. nii et äh, selles vallas oli töö hästi organiseeritud, suur aitäh sekretäriaadile, kes tegi ära laitmatu töö. ja suur tänu kogu sekretäriaadile. suur tänu ka liikmetele, kes äh, muutsid selle visiidi heaks, aga nüüd äh, ma võtan otsad kokku, sellepärast et nendest teemadest võiksin ma tõesti rääkida tundide kaupa, nagu öeldud, aga seda ma ei tahaks teha. Äh, prouad Shinichi ja proua Jimenez Becerril, kas võiksite omalt poolt ka kommenteerida, proua Tšinitši, palun. Eh, suur tänu, Claude. teen lühidalt. meid ei ole siin eriti palju kohal. tegemist oli olulise visiidiga ja, ja ma tahaksin eh, sellega seoses tänada kõigepealt sind, Claude sest et sa juhtisid meie tegevust. Äh, meil oli ka terve rida kolleege, äh, kes toikad tegutsesid väga ühtselt. sina andsid mulle eile ka häid suuniseid, nii et tegime oma tööd nii hästi, kui see oli võimalik. suur tänu ka sekretäraadile ja kõigile neile, kes tegid midagi selle heaks et saavutaksime oma eesmärgid, saaksime korraldada tähtsaid kõrgematasemelisi kohtumisi erinevate meie jaoks asjakohaste teemavaldkondade vallas. kõik kohtumised olid selles mõttes positiivsed et tegemist on üleminekueaga see oli selge, aga sellegipoolest äh, olid meil nii tähtsate isikutega kohtumised äh, nendel teemadel, mis on meil südame peal. kõik teemad olid huvitavad, selles pole vähimatki kahtlust, aga minu jaoks oli iseäranis oluline terrorismivastase võitluse teemaline andmevahetus me käisime ka terrorismivastase võitluse keskuses, kohtusime seal asjakohaste inimestega ja on äärmiselt positiivne, et selgus, et Ameerika Ühendriikide ametnike ning Europoli vahel on väga hea koostöö ja koostöö on ka konkreetsete Ameerika Ühendriikide osariikidega Need olid minu jaoks kõige huvipakkuvamad elemendid, aga, aga kõik oli huvitav, andmevahetus peaks jätkuma, see on meie jaoks kõige olulisem, kui me tahame võidelda terrorismi vastu. ja teha seda piiriüleselt. rääkides nüüd oma teemadest veel, siis radikaliseerimine on veel huvitav teema nägime, milliseid valikuid on Ameerika Ühendriikides tehtud, seal on otsustatud delegeerida äh, vägivaldse radikalismi vastane võitlus osariikide tasandile. see on äärmiselt huvitav mõte, kui me räägime sellest, kuidas radikaliseerimist võidelda, radikaliseerimise vastu võidelda Euroopas siis vihakõne ja vihasõnumid internetis ja võrgumaailmas. mõtiskleti sellest, et võib-olla viha õhutav sisu võiks kõr-, sellelt see tuleks kõrvaldada. Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidus aga on olukord natukene erinev. meil on esimene äh, põhiseaduse muutus, mis ähm, muudab selle sisu kõrvaldamise väga äh, keeruliseks. Ameerika Ühendriigid loodavad, et ametivõimud võtavad vastutuse selle eest. ja töötavad välja ettepanekud selgema seadusra-, õigusraamistiku kohta. aga veel kord suur tänu, Claude, selle visiidi eest, see oli äärmiselt huvitav, äärmiselt palju mõtteainet pakkuv äh, asjakohane visiit. jah kui mõtlete tagasi, sellest on kaua aega mööda, aga see äh, NCT-ga kohtumine, terrorismivastase keskuse esindajatega kohtumine oli ähm, musternäide selle kohta, millised kohtumised peaksid olema, neil, nad olid täitsa hästi ette valmistanud, olid kohal rohkem, oli kohal rohkem kõrgema tasemelisi inimesi kui kunagi varem, sama puudutas ähm, föderaalvalitsusega kohtumist. tegemist oli äärmise küpsusega korraldatud üritusega Theresa, palun. suur tänu. tahaksin tänada esimeest Claude'i, sellepärast et need äh, külaskäigud ei ole mitte kunagi kerged ja see ei olnud sugugi mitte kergete killast. olite ise kohal ja nagu Katariina juba ütles, te ei olnud mitte ainult kohal, vaid te olite väga aktiivne ning ähm, andsite omalt poolt kõik, et ähm, erineva ideoloogilise taustaga liikmed olid kõik esindatud, ähm, poliitiline mitmekesisus oli esita-, esindatud kuivõrd tegemist oli visiidiga Ameerika Ühendriikidesse, kus Trumpi valitsemise ajal on tõesti ka väga raske ja, ja, ja uus aeg. meil õnnestus aga jääda ühtseks ning esindada parlamenti. mitte ainult individuaalselt Euroopa Parlamendi liikmetena, vaid esindades ka neid öö, riike, kes ei olnud esindatud. viisa teemaga seoses näiteks on veel viis liikmesriiki, kus nõutakse liisasid näiteks. Ähm, päevakord oli tihe. ja kui vähegi võimalik, siis meie alati anname endast parima. ning me püüdsime oma sõnumit edastada, öelda, et see ei olnud õiglane, et äh, on veel viisasüsteem ja et meie usume vastastikuse põhimõttesse. mulle selline lähenemisviis meeldis. Safe Harbor teema oli ka oluline teema, ka Katariina vist mainis seda. ja minu jaoks on üheks oluliseks küsimuseks veel ähm, teema, millest ma kogu aeg räägin, terrorismivastane võitlus ja kui me räägime äh, küberkuritegevusest, siis ka seal tõstatame need teemad. ning meil toimus ähm, Ameerika Ühendriikides kohtumine ohvrite organisatsiooniga. väga huvitav oli rääkida inimestega kongressist ja valitsusest, kes ohvritega tööd tegid ning äh, kogusid häid tavasid. rääkisime valitsusest, kongressmännidest rääkisime rääkisime nende inimestega ja ka programm oli väga hästi kokku pandud. kõige huvitavam kohtumine aga oli minu jaoks kohtumine ohvrite organisatsioonidega, aga terrorismivastase võitluse keskuse kohtumine oli ka väga asjakohane ja väga huvitav. kõik asjad seletati meile korralikult ära ja ka delegatsioon oli hästi ette valmistunud. Need inimesed, kes kohal olid, olid oma töö ära teinud ning tundsid teemade vastu siirast huvi. ei olnud tegemist lihtsalt äh, reisiga Ameerika Ühendriikidesse, vaid me tõesti tundsime selle poliitikavaldkonna vastu huvi. õppisime palju, esindasime hästi Euroopa seisukohti. tegemist oli raske ajaga Claude'i jaoks ning delegatsiooni liikmed toetasid äh, ka Jan Albrecht. Äh, oli, ähm, kannatas terviseprobleemide all, nii et jah. oh, nüüd tulevad kõik need mälestused tagasi, ütleb esimees libe delegatsioon läheb nüüd äh, Washingtoni meid austatakse rohkem, meie programmi teatakse, et meie programmid on väga üksikasjalikud, tegemist on ka kõrge tasemelise organise-, organiseerimistööga, suur tänu sekretäriaadile ning ähm, ma olen kindel, et internetis kuulatakse seda ka, nii et Jose Manuel, Michael, kõik ähm, suur aitäh teile tehtud töö eest. tõesti suurepärane programm Äh, ja EPLO meeskond oli ka abivalmis ja, ja delegatsioon oli suurepärane, ma näen, et personal muudkui naeratab, jah, personaliga koos viibimine oli ka väga meeldiv. aga kuna me tõesti tegelesime nii sihipäraselt oma teemadega, siis ähm, see andis meile Washingtonis rohkem kaalu juurde ja järgmisel aastal võib-olla õnnestub meil taas minna sinna ja rääkida äh, Privacy Shieldist ja aitäh teile selle, selle eest. ja nüüd siis viimane punkt. meie libe ad hoc'i delegatsiooni visiit Tokyosse, meie rap-, raportid meie maailmareisidest niisiis. ja mm, sellest delegatsioonist ei ole mitte kedagi peale minu kohal praegusel hetkel, nii et äh, ütlen vaid nii palju, et äh, ma ei uskunud oma silmi, see oli nii tõhusalt korraldatud visiit. keskendusime kaitsepiisavuse otsuse teemale. see otsus tuleb langetada Euroopa Liidu Jaapani kaubanduskokkuleppega seoses. tegemist oli üks, kõige ühe kõige üksikasjalikuma sihipärasema andmekeskse, küberkuritegevuse, küberjulgetuleku keskse üritusega, mida meie äh, komisjon üldse on korraldanud ja äärmiselt äh, sisukas kohtumine, rääkisime kaitsepiisavuse otsusest, äh, ka kunstlikust intelligentsist, ähm, robotikast, ähm, küberjulgeolekust. ja selleks, et läbirääkimisi lõpule viia, on vaja tõesti seda piisavusotsust ja see eeldab, et Jaapani ning Euroopa Liidu standardid on teataval määral ühtlustatud vähemalt peab olema vastastikune mõistmine Euroopa Liidu ja Jaapani vahel ja see tähendas seda, et praktiliselt kõik meie suhtluspartnerid ministeeriumite tasandilt kuni suurte äh, ettevõteteni välja, äh, Sony ja teised äh, on ähm, viinud sisse andmekaitseorganid nii et ähm, tõesti suur tänu ja suur tänu ka libe kolleegidele, kes kõike seda korraldasid. aitäh taas sekretäriaadile selle eeskujuliku visiidi korraldamise eest. meil on suur au olla Kodanikuvabaduste Komisjoni liikmed ja käia sellistel visiitidel. jaapanlased kohtlesid meid ülihästi, sellepärast et nende jaoks on need teemad olulised Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimise, kaubandusläbirääkimiste õnnit-, õnnestumiseks. ja jällegi aitäh kogu meeskonnale, Michael, Jose ja teised. Jan-Philipp Albrecht ei ole praegu kohal, aga temast oli palju abi. tal on suured teadmised ja meeskond oli väga hea, Natalii ja kõik teised. Barbara Kutrutška, Natalii Kriisbäck. Äh, väga hea delegatsioon. suur aitäh teile kõigile ja suur tänu sekretäriaadile, meil oli suur rõõm osaleda selle delegatsiooni töös. aitäh teile kõigile! kas on muid küsimusi, mida käsitleda? Katariina, ainult sina ja Theresa olete veel kohal, ma tean, et internetis kantakse seda küll üle, aga siiski. ma ei oskaks ette kujutada, kes võiks veel siin olla, kes mulle teeks äh, suuremat rõõmu ja kellele ma suurema rõõmuga sooviksin äh, ilusaid jõule. siin on kohal ka meie äh, personali esindajad, ähm, asjatundjad, kes küll mind ei kuula, aga soovin teile edu, kohtume veel küll Strasbourgis, aga siiski. kas esmaspäeval ei ole midagi või? ahah, jah, meil on libe kohtumine esmaspäeval, äh, julgeolekudialoogi kohtumine, nii et ma ei saa teile veel äh, öelda ilusaid jõule, alati on ähm, tulemas veel üks koosolek, äh, me kohtume volinik Kingiga nii et ootan, et te mõlemad olete kohal. ei, ütleme veel sel aastal teile hüvasti. Äh, ütlen hoopis au revoir ja kohtume esmaspäeval kell seitse. kohtume siis esmaspäeval, toimub jällegi Kodanikuvabaduste Komisjoni koht, koosolek. ja kui on personaliliikmeid, keda ma Strasbourgis ei näe, näe, siis suur tänu teile. aitäh, Katriina